Bardzo serdecznie witam Państwa. Rozpoczynamy z ponadkwadransowym opóźnieniem. tere pärastlõunat kõigile! oleme natukene maha jäänud päevakorraga ja Możemy przyjąć, nie ma uwag do porządku. Ja läheme päevakorra juurde, mingeid märkuseid mulle pole tehtud, nii et äh, see on kinnitatud, meie koosolekud kantakse ka internetis üle. meil on tõlge kuueteistkümnesse keelte, kahekümne üheksanda ja kolmekümnenda augusti protokolli kinnitamine. vastavalt tavamenetlusele on see kinnitatud ja päevakorrapunkt number neli, arvamuste vahetus härra Rodrigo de la Puerta Montoyaga, kes esindab siin ka ÜRO kontaktbürood Belgias ja me räägime temaga ülemaailmsest toidupäevast. Te kindlasti mäletate, et üleilmset äh, toidupäeva tähistatakse siis kogu maailmas kuueteistkümnendal oktoobril selleks, et meenutada seda, et FAO loodi tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal. ja meil sellel päeval, kuueteistkümnendal oktoobril koosolekut ette pole nähtud ning seepärast tähistame meie juba täna ülemaailmset toidupäeva. muidugi peame me pidevalt tegelema toidu küsimusega, mul on väga hea meel, et ma saan siin täna tervitada Rodrigo de la Puerta Montoyat kes on siis FAO kontaktbüroo direktor Euroopa Liidus ja Belgias. seitsmeteistkümnendal mail käis äh, Rodrigo de la Puerta meie ees ja rääkis pinnase saastusest. tegemist oli siis koosolekuga, Äh, kus me rääkisime ka vastavast raportist. FAO koostas raporti ka rändeprobleemide kohta, selle kohta, milline on olukord erinevates maailma osades toidu varustatusega ja täna soovime me siis pidada arvamuste vahetust selle tähtsa organisatsiooni esindajaga ning äh, härra Graziano da Silva, kes on FAO peasekretär, äh, tema kutsel äh, arengu- ja põllumajanduskomisjon saadavad delegatsiooniga äh, parlamentaarsele tippkohtumisele, mis toimub selle kuu lõpus Madridis ning äh, parlamendisaadikud kogu maailmas tulevad sellele üritusele kokku. me räägime vaesusest äh, ja vaesusevastasest võitlusest, näljast ning äh, ka meie rollist selle probleemi vähendamisel. tervitan siin meie külalisi, komisjoni esindajaid, kõikide teiste institutsioonide esindajaid tegemist on tähtsa üritusega. tervitan siin ka kõiki saadikuid, kes on täna tulnud kohale selleks, et arutada seda tähtsat küsimust. ning ma annangi nüüd kohe ka teile sõna. palun, teil on sõna. E, härra Tess koordinaatorina Rahvapartei fraktsioonist on soovinud sõna saada. jah, härra esimees, ma nüüd võtan lihtsalt endale õiguse ja võtan sõna kõikide kohalolevate kolleegide nimel ning õnnitlen teid tänase sünnipäeva puhul. meie esimehel on täna sünnipäev ja ma tahan teda õnnitleda palju õnne, tervist ja edu selle komisjoni töö juhtimisel. Thank you. Bardzo dziękuję. Oddaję panu głos, panu profesorowi. Honorable Chair uh,, happy birthday! palju õnne, lugupeetud esimees, austatud ähm, komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga suur au olla täna siin teie ees ning tutvustada teile kahte uh, suurprojekti meie maailma toidu- ja põllumajanduse organisatsioonilt ÜRO-s. kõigepealt äh, meie trükis toidu ja põllumajanduse, äh, toiduga varustatuse ja, ja toitlustuse olukorrast maailmas ja teine on siis ähm, toidu- ja põllumajanduse olukorra raport, äh, millest ma ei saa veel täpselt rääkida, sellepärast et see avaldatakse ametlikult oktoobri, viieteistkümnendal oktoobril ja lõpetuseks tahaksin äh, rääkida natukene ka selleaastasest ülemaailmsest toidupäevast. enne kui ma oma ettekandega pihta hakkan, siis äh, mõningad head uudised ka, nagu härra esimees juba oma sissejuhatavas sõnavõtus mainis, kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal oktoobril toimub äh, esimene ülemaailmne parlamentaarne tippkohtumine nälja ja alatoitumuse teemal. see tippkohtumine leiab aset Madridis ning äh, tippkohtumisel püütakse üles leida äh, püütakse leida poliitilist tahet selleks, et nuu-, juurida nälg täielikult maailmast välja kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ning Euroopa Parlament on esindatud, nii teie komisjon põllumajanduse ja maaelu arengukomisjon kui ka siis äh, arengukomisjon. lisaks sellele osalevad äh, ka näiteks rahvusvahelise nälja ning alatoitumise vastase liidu esindajad. austatud parlamendiliikmed, mis puudutab meie esimest töö, töötrükist, millest ma rääkisin, toiduga varustatus äh, ning toitumus maailmas, see trükis näeb siis selline välja ja meie organisatsioon on koos teiste ÜRO organisatsioonidega koos selle avaldanud. Neid on veel neli tükki peale meie, see on tõepoolest suur saavutus, et tegime seda tööd, teod, tööd koos kaheksasada kakskümmend üks inimest äh, kannatavad alatoitumise all, äh, seda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta andmete järgi, see tähendab seda, et seitseteist miljonit inimest on lisandunud äh, võrreldes kahesaja, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta olukorraga, ehk siis iga üheksas inimene on maailmas krooniliselt alatoitumuse tingimustes ja me oleme viimase viieteistkümne aasta jooksul näinud, et nälg on vähenenud äh, ja kolm aastat tagasi paraku hakkas nälg jällegi levima ja see positiivne trend pöördus. ehk siis äh, meie statistilised näitajad äh, sarnanevad nendega, mida nägime kaheksa aastat tagasi. olete minuga kindlasti päri, me peame kiiresti tegutsema, meil on vaja ka pikaajalisi investeeringuid. praegu on õige hetk pingutada äh, rohkem kui kunagi varem, et saavutada säästliku arengu eesmärk number kaks ehk näljahäda täielik kadumine. vastasel korral me ei saavuta seda eesmärki. ja teises, raporti teises osas räägime äh, kliimamuutumusest ning äärmuslikkusest, mis on ühed näljapõhjustajad maailmas oleme tuvastanud siin kolm tegurit, mis on aidanud kaasa näljahäda suuremale levikule, ühelt poolt siis see kliima muutumine, teiseks äh, sõjalised konfliktid ja kolmandaks äh, majanduskriis. Need kolm tegurit äh, mõjutavad teineteist, mõnikord eksisteerivad ka koos, seda juhtub sageli ja sellises olukorras muutub olukord veel hullemaks ning nälg levib veelgi tõsisemalt paljudes liikmesriik, paljudes riikides. Teil on olemas brošüürid, jätsime ka täieliku trükise ukse juurde ja, ja on ka olemas link minu ettekandes, nii et saate ise selle alla laadida. aga natuke statistikat siiski, nagu ma ütlesin, kaheksasada kakskümmend üks miljonit inimest elavad alatoitumuses ja kui te vaatate seda esimest äh, siniste tulpade rühma siin, äh, siis äh, laste, alla viieaastaste laste alatoitumus või kasvupiirangutega laste arv väheneb, aga endiselt kakskümmend kaks protsenti lastest, alla viieaastastest lastest kannatavad alatoitumise all, nii et äh, olukord on murettekitav, see on siis äh, umbes sada viiskümmend üks miljonit äh, last. ja äh, samuti on murettekitav ka see, et äh, et üle viie miljoni last, lapse on äh, ülekaalulised äh,, ka täiskasvanute puhul on äh, see väga suur Põhja-Ameerikas peamiselt, aga ka Aafrikas, Aasias kasvab ülekaaluliste arv. murettekitav on see, et äh, nendes samades riikides esineb endiselt alam, alatoitumust, äh, verevaesust, äh, samuti kasvu seiskumist ja samal ajal siis ka rasvumist, nii et erinevad toitumisega seotud probleemid eksisteerivad ähm, külg külje kõrval ja isegi mõnikord ühe indiviidi puhul on nad esindatud. nagu ma ütlesin alguses, üks tegureid, mis selgelt aitab kaasa nälja levikule, on äärmuslikud kliimaolud ning kliimamuutus. kliima on tõesti hakanud rohkem muutuma äärmuslikud kliimaolud äh, on sagedasemad ja intensiivsemad. nagu te näete sellelt jooniselt, äh, see ülemine katkendlik joon kajastab erinevaid äh, kliimaäärmusi, nüüd näete siis, et umbes kakssada kolmteist Äh, kliimamuutusega seotud katastroofi leiab aset igal aastal. ja kui sellised sündmused aset leiavad äh, ja tegemist on riigiga, kus rahvastik sõltub põllumajandusest, äh, siis ähm, kannatab kogu sektor. me peame kõik tegema koostööd selleks, et põllumajandus oleks vastupidavam ning samas jääks säästlikuks hea on asja juures see, et me teame, mida tuleb teha, meil on olemas teadmised, meil on olemas vajalikud programmid, meil on vajalikud töövahendid olemas selleks, et aidata äh, inimestel kohaneda oludega, iseenesest põllumeestel kohuneda, kohaneda kliimaoludega ning äh, äärmuslike kliimaoludega. meil on äh, erinevaid poliitilisi meetmeid, millega saab toetada kliim, kliima suhtes vastupidavust kogu põllumajandusahela ulatuses austatud äh, parlamendiliikmed, kuna toiduvarustuse puudulikkus on üks põhjuseid, miks äh, inimesed asu-, võtavad äh, rändetee jalge alla, tahtsin rääkida just nimelt sellest teemast viieteistkümnendal oktoobril avaldame oma toidu ja põllumajanduse olukorda käsitleva trüki, trükis. see raport räägib põllumajanduse, maaelu arengu ning rände vahelistest seostest. see nõndanimetatud SOFA raport sisaldab väga huvitavat äh, infot poliitikutele. teen väikese ülevaate teile täna, aga loodan, et saan õige pea teile juba täpsemalt rääkida sellest, äh, kui raport on juba ametlikult ilmunud. kõigepealt selles raportis oleme täheldanud, et ränne ja riigisisene ränne on äh, ulatuslikum kui rahvusvaheline ränne. teiseks äh, oleme täheldanud, et äh, arenguriikide vaheline ränne on arengu ning arenenud riigi vahelisest rändest suurem. ja selles kontekstis me usume, et noorte tööpuudusesse, tööpuuduse kõrvaldamisse panustamine on nii linna kui maapiirkondades oluline. üks näide. Aafrika peab looma kaheksateist miljonit töökohta igal aastal. selleks, et uut, uued tööturule tulijad vastu võtta, aga praegu on suudetud luua ainult kolm miljonit töökohta ehk siis viisteist miljonit noort inimest on, liituvad igal aastal Aafrikas töötute ridadesse. ja siis ja need inimesed, kes saadetakse tagasi äh, oma päritoluriikidesse, lähevad maapiirkondadesse rahvusvahelistest äh, rändajatest inimesed tulevad algselt juba maapiirkondadest äh, ja kõigepealt oma naaberpiirkonna maapiirkonda, siis juba naaberriigi maapiirkonda, aga igal juhul maapiirkondadel on siin tähtis koht. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, nüüd näitaksin teile ühte lühikest maailmatoidupäeva videod As you see, the main nagu nägite, kõige olulisem on see, et meie enda tegudest sõltub meie tulevik. kui me tahame, et maailmas ei oleks enam näljahädat kaks tuhat kolmkümmend, siis äh, on seda võimalik ka saavutada. ja me tahame, et äh, see sõnum jääks kõvasti kajama. nälg kaob, zero hunger, maailm on võimalik, aga ainult siis, kui me tegutseme koos, erasektor, erinevad riigid äh,, Äh, kõik osalevad, kaheksakümmend protsenti vaestest elavad maapiirkondades, piirkondades, kus ähm, äh, inimeste elatis sõltub põllumajandusest, metsandusest ja kalapüügist ja seetõttu Zero Hunger tähendab seda, et me muudame oma maaelu, maapiirkondade majandust, noh, meil on vaja selgeid äh, erasektori investeeringuid põllumajandusse, meil on vaja pidada kinni rahvusvahelistest suunistest äh,, toetada sotsiaalkaitseprogramme ning äh, luua ühendusi toidutootjate ja linnaturgude vahel. koostööd tuleb teha otsustust, otsustava tasandiga valitsustega, tuleb esitada konkreetset statistikat, teostada järelevalvet selle statistika üle ning äh, järelevalvet äh, rakendamise ning rahvusvaheliste lepingute jälgimise üle. tuleb toetada riiklikke põllumajandus- ning toidutootmispoliitilisi strateegiaid. kutsume teid siin Euroopa Parlamendis üles, nagu te juba teete, jätkama äh, meie toetamist, meie pingutustes, teie roll on otsustava tähtsusega. ma tõesti usun, et see esimene ülemaailmne nälja ja alatoitumuse vastane parlamentaarne tippkohtumine aitab saavutada otsustava tasandi üksmeelse otsuse, et maailma ilma näljata kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on võimalik ja tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni, kes on toetanud seda nälja ning alatoitumuse vastast tippkohtumist. ja veel üks üritus, mis toimub parlamendis seoses ülemaailmse toidupäevaga sellel üritusel keskendume teadusuuringutele, uuendustegevusele, mille eesmärgiks on saavutada näljahäda vaba maailm, Zero Hunger World. ja oleme alati teie käsutuses, siin on meie kontaktandmed, meie mobiiltelefoni number emailiaadress kohe, kui kutsute. tuleme, oleme valmis kümne minuti jooksul kohale tulema, kui meile helistate, sest et see teema on meie kõigi huvides. aitäh! Dziękujemy za przedstawienie. Suur tänu teie sõnavõtu eest teema on tähtis kogu maailma jaoks, Euroopa jaoks. ja Maailma Toiduorganisatsiooni töö on samuti hindamatu. suur tänu teile, et olete valmis meiega koostööd tegema. me ootame pikisilmi võimalust jätkata seda koostööd teiega kõigepealt ülemaailmse parlamentaarse tippkohtumise raames Madridis, aga nüüd anname sõna meie liikmetele, härra Dante kõigepealt, palun. Euh, suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu ka teile. Äh, ja me, nälg on endiselt tõsine mureküsimus meile, me peame äh, aitama kaasa maailmalt toiduga varustatuse tagamisele. mul on üks küsimus, millest te täna siin ei rääkinud. kahe tuhande kaheksandast, kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal äh, G kahekümne äh, osalised andsid FAO-le ülesandeks tagada maailmavarude läbipaistvus selleks, et äh, hindasid kontrolli all hoida, kas olete kuskile jõudnud selles töös, sellest me ei ole kuulnud, hinnad on taas madalamad ja see ei ole enam nii tõttu, seetõttu nii tähtis teema meie uudistes võib-olla. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu teile selle sõnavõtu eest, härra Lapuerta suur tänu ka FAO töötajatele Brüsselis üldisemalt, nii kurb kui see ka ei ole, jah, see teema puudutab meid kõiki ning äh, see statistika näitas seda väga elavalt, me näeme, et olukord paraku muutub üha halvemaks ning seetõttu me peaksime para-, rohkem mõtlema toiduga varustatusele, peaksime mõtlema, millised on meie kohustused ning äh, kuidas toetada arengut äh, nendes maailma osades, kus olukord on keerulisem, iseäranis Aafrikas. ma arvan, et see teema peaks olema kindlasti taas Euroopa prioriteetide seas ning ka rände küsimusele me lahendusele ei leia me lahendust, kui me selles küsimuses ei ole valmis tegutsema. kui me vaatame, mida on teinud teised riigid siis võiksime sellest inspiratsiooni ammutada, mõelgem näiteks selle peale, kui palju on Hiina Aafrikasse investeerinud. Neil oli tippkohtumine, kus olid koha neli, kohal nelikümmend äh, Aafrika riigi, riigipead ning ähm, Hiina on algatanud kuuekümne miljardi eurose investeerimisplaani, plaanitakse piirkondlikke taristuinvesteeringuid, nii et ma arvan, et Euroopagi peaks rohkem ette võtma, kasutades ära siis kahekümne üheksanda, kolmekümnenda oktoobri tippkohtumist Madridis. selle kaudu võiks selle teema nähtavust maailmas suurendada ja me tähistame ka ülemaailmset toidupäeva kuueteistkümnendal oktoobril. Teil oli selle kohta Skype slaid ka, aga tuletaksin kõigile kolleegidele mööd-, meelde, et kuueteistkümnendal oktoobril ülemaailmse toidupäeva tähistamiseks on sellekohane üritus ka Euroopa Parlamendis ja nii et palun tulge. kolleeg Pudamal. suur tänu. ja suur tänu härra Laperta, teie sissejuhatava sõnavõtu eest. iga kord, kui mulle võimalus antakse, toonitan ma põllumeestele, et nende ülesanne on õilis, nemad peavad toitma kogu maailma. juhiksin tähelepanu ühele väga olulisele teemale. põllumajandus mitte Rumeenias, vaid ka teistes riikides, Iirimaal näiteks, seisab silmitsi tõsise probleemiga tänases maailmas. nimelt, tööjõust jääb puudu. Te rääkisite tööpuudusest maapiirkondades ja ma usun, et teie tegevus, nõustamine peaks püüdlema selle poole, et saavutatakse tasakaal selle vahel, et kas tuuakse sisse töötajaid väljaspoolt, sest et Euroopa Liidus ei ole piisavalt tööjõudu, meil on vaja tööjõudu sisse tuua, muidu ei jää meie põllumehed lihtsalt ellu me praegu minu koduriigis vajavad paljud põllumajandustootjad oma tegevuse lõpetama just nimelt tööjõupuuduse tõttu. proua Schreier. aitäh, esimees. suur tänu selle suurepärase esitluse eest. mul on konkreetsed küsimused. me räägime Euroopa Parlamendis väga palju ähm, asüüliküsimustest, pagulastest ja sellele kõigele pööratakse väga palju tähelepanu, kuid tegelikult peame me rohkem töötama lahenduste nimel, see on ka see, mida teie ütlesite ja lahenduseks ongi just see, et meie hoolitseme selle eest, et kohapeal oleks piisavalt toitu ja inimestel oleks ka mingi tulevikuperspektiiv. nii et ma tahaksingi teie käest teada saada, et mida me peaksime konkreetsemalt tegema. raha on muidugi tore lahendus, aga ma tahaksin ka kuulda konkreetseid lahendusi. olen kuulnud ka, et noored ettevõtjad ja noored talunikud ütlevad, et me tõesti peaksime koha peal midagi tegema, koha peal projekte üles ehitama ja tõesti, me ei tea täpselt, mis see on, mida me saaksime teha. väga palju on ettevõtjaid, kellel on ka korralikud teadmised, kes on valmis novaatorlikke projekte läbi viima, aga nad ei tea täpselt, mida ja sellepärast tahaksingi täpsemalt teada, mis see on, mida me täpselt tegema peaksime. aitäh. proua Petir. Äh, suur tänu. aitäh Maailma Toiduorganisatsiooni esindajale ettekande eest. me kõik teame seda, et tuleb leida lahendus sellele tõsisele probleemile. tegemist ei ole mitte ainult toidutootmisega seotud probleemiga, vaid me peame mõtlema ka äh, poliitilise tegevusega seoses toiduahelaga ja paraku ähm, vahendid, mida me oleme investeerinud sellesse, ei ole jõudnud alati headesse kätesse. ma tahaksin seetõttu teada, et millised summad oleksid ideaalsed. siin räägiti kaheksasajast miljonist äh, inimesest, kes on alatoitunud. kuidas me saaksime neid aidata? ja kuidas me saaksime äh, kanda hoolt selle eest, et äh, meie investeeringud äh, läheksid õigesse kohta. kriis kasvab ja kui me tahame tõesti näljast vabaneda siin maailmas, siis tuleb kindlasti toetada maapiirkondi, säästlikku arengut, põllumajandustootjaid tuleb lõpetada konflikt, vägivald, mis on nälja põhjustajateks kindlasti. kolmkümmend miljonit kannatavad nälja surmaohus ja kogu maailmas on veel rohkem neid, kes kannatavad nälga oma igapäevaelus. kõik need inimesed, kes ei suuda tagada endale piisavalt head toidulauda, äh, nende inimväärikust tuleb austada ning äh, me peame ühiselt äh, mõtlema sellele, kuidas parimal võimalikul moel sellele probleemile lahendus leida, me kõik peame tegema seda, mis on meie võimuses, poliitilised meetmed ning suunised peaksid olema selged ning viima meid konkreetsete tulemustele, kui kolleeg Hausling, palun. suur tänu, härra direktor nende avalduste eest ja aitäh, et tõite välja ka need probleemid, mida on üha rohkem, mitte ka vähem, aga ma oleksin teilt tahtnud ka konkreetsemalt vastuseid. eriti tahaksin siin välja tuua tõesti ebaõiglase kaubanduse. näiteks Euroopa vaatab Aafrikat kui kontinenti, kuhu saab põllumajandustooteid eksportida ja eeldatakse, et noh, inimesed seal kuidagi tulevad äh, ots otsaga kokku ja just sellepärast tegelikult seal kohapeal inimestel ei olegi mitte mingit võimalust toota. Aafrikas äh, toodang väheneb, meie ekspordime sinna ka üha rohkem ja see tähendab seda, et eriti just maapiirkondi kahjustame me rohkem, kui me neid aitame. tõesti, kui me ütleme, et me tahame maailma ära toita, kas siis pole see imelik, kui me samal ajal seal tegelikult oma ekspordiga seal kogu väikepõllumajanduse ära lõhume. Te ütlesite, et äh, koha peal tuleb piirkondi edasi arendada. ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul, et me ei taha teha seda, mida teeb Hiina, nii et kuidas me seal maapiirkondade arengut soovime me toetada, et milline see põllumajandus peaks olema, et tegemist on kõrgetehnoloogilise äh, tehno-, põllumajandusega või kas me soovime pigem kestlikku põllumajandust. ma ei räägi äh, sellest mitte ainult sellepärast, et ma siin tahan rääkida kestlikust põllumajandusest, vaid ma tahan ka teada, mida te arvate sellest, kas pigem peaks toetama intensiivset või kestlikku põllumajandust ja kas tegelikult äh, ei olegi lugu nii, et meil ei olegi tegelikult piisavalt äh, toitu, me ei suuda kümmet miljardit inimest ära toita, me peame siin tegelema pigem ümberjagamisprobleemiga. mul oleks tõesti väga hea meel, kui te siin ka selle kohta midagi ütleksite ja räägiks mitte sellest, et me peame tootma rohkem toiduaineid, vaid sellest, et me peame tootma seal, kus on vajadus suurem ja tegema seda õiglastes tingimustes ma arvan, et see on see sõnum, mis tuleb äh, välja saata, mitte see, et me räägime, et äh, meil tuleb lihtsalt rohkem toetada, samal ajal kui Euroopas kolmkümmend protsenti põllumajandustoodetest rändab äh, prügikasti ja samal ajal Aafrikas on puudu toidust ainult sellepärast, et seal ei ole piisavalt taristut selleks, et seda toitu toota. aitäh! härra Vaits, palun järgmisena. What my colleague Mr Heisling just said. võin korrata sedasama, mida ütles kolleeg Häusling, äh, aga tahaksin ka ühe küsimuse lisada, mida te mõtlete konkreetsete erainvesteeringute alla maapiirkondadesse ja millised oleksid äh, teie märkused seoses ühtse põllumajanduspoliitika läbirääkimistega, kuidas peaks meie põllumajandus, ühine põllumajandussüsteem aitama kaasa nälja vähendamisele maailmas? proua Mäkines, palun. suur tänu, esimees, suur tänu selle ettekande eest, ma võib-olla läheneksin asjale natuke teise nurga alt kui kolleeg Häusling. Euroopas oli põllumajanduse intensiivistumine toiduvarustusele kaasa, toiduga varustatusele kaasa aidanud sel ajal, kui toitu ei olnud piisavalt. ja nüüd küsimus äh,, intensiivne põllumajandus, vabriku äh, laadne põllumajandus versus äh, kestlik ja ähm, põllumajandus, väikepõllumajandus, võib-olla see, selline lähenemis muudab äh, olukorra keerulisemaks. Need, kellel ei ole toitu laual, neil on vaja tehnoloogiat, mis aitaks neil äh, nende tootlikkust suurendada, äh, võidelda haiguste vastu, nii looma- kui taimehaiguste vastu. meie oleme siin kõik väga hästi toidetud ning võib-olla me peaksime omaenda äh, toidusüsteemi raskustest kaugemale vaatama ning äh, võib-olla andma hääle neile, keda tõsiselt puudutab nälg Aafrikas. kui me räägime tehnoloogiast ja tööjõust, siis võib öelda, et paljud põllumajandustootjad tahavad äh, olla edumeelsed, kasutada uut tehnoloogiat, tahavad tootlikkust suur-, suurendada, aga Euroopas tahetakse liikuda vastupidises suunas. Te mainisite ise kolme tegurit, mis mõjutavad seda probleemi ja me tahaksime teada, mis on see kõige suurem mõjutegur. tõesti, konfliktid, sõjad on tähtis teema ning äh, võib-olla saaksite kuidagi anda mulle meile ettekujutus sellest, millistes osakaaludes need äh, tegurid mõjutavad näljatekkimist, äh, kliimamuutus, nälg, alatoitumus või halb toitumus äh, ei ole mitte alati nälg, ka rasvumine tähendab äh, halb toit, halba toitumust. meil on tegelikult piisavalt palju toitu maailmas, aga ähm, jaotumisega, selle jagamisega on probleeme, just nimelt vaestel ei ole piisavalt raha, et osta endale toitu. Eh, gracias, presidente. Bueno, yo quería hacer... suur tänu, ütleb äh, proua Rodriguez ma pean ütlema, et äh, tegelikult on üsna masendav, et äh, me oleme aastaid, nelikümmend aastat minu puhul äh, rääkinud näljast maailmas. ja kui arenenud inimestes on piisavalt palju äh,, on väga palju arengut, tehnoloogiat, progressi, siis sellegipoolest ei ole meil õnnestunud olukorda muuta ning äh, miljonid inimesed hukkuvad, kannatavad, äh, põevad ning äh, me ei ole suutnud seda muuta. kas Maailma Toiduorganisatsioon on seda põhjalikumalt uurinud, vaadanud, mis on selle algpõhjused, me näeme, et toiduabi on hävitanud väga palju põllumajandustootjaid, väikefarmereid kogu maailmas. oleme näinud ka seda, kuidas üks ühtse põllumajanduspoliitika eesmärk oli, et Euroopa suudaks toita toitu äh, Aafrika keskklassi toitmiseks ja mulle tundub, et, et see juba iseenesest on üks äh, tõsisemaid põhjuseid, miks äh, Aafrikas äh, arenguriikides ei saa väikesed põllumajandustootjad arendada, areneda. nii et nälg on sellest tingitud, kui me oleme valmis kandma oma vastutust selles loos, siis me ei jõua kuskile tahaksin teada ka seda, kas te oskate mulle öelda, milline on olukord praegu põllumajandusreformiga seoses, maade haaramine ning reformi puudulik areng aitavad samuti näljale kaasa, kliimamuutus samuti, sellest tulemusi näeme Euroopas, näeme mujal pool enda ümber aga kliimamuutust ei saa kasutada ettekäändena. me, meil on vaja konkreetseid arve äh, ja kapitalism arenenud riikides on samuti üks äh, kurja juuri. aitäh. Madame Aguilera. proua Aguilera. Gracias, presidente. Agradecer la intervención. aitäh, esimees, ütleb proua Aguilera Garcia suur tänu Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni esindajale selle panuse eest, see oli väga huvitav. meil oli võimalus eelmise kuu lõpus ka Madridis kohtuda ja sellepärast mul on kõigest üks küsimus. kas teie usute, et need Euroopa Liidu sõlmitud lepingud, assotsieerimislepingud ja kaubanduslepingud ka Põhja-Aafrika riikidega aitavad tõesti koha peal olukorda parandada. kas reaalselt midagi koha peal muutub äh, ja inimeste toitumus paraneb tänu nendele lepingutele või kas pole hoopis nii, et äh, Euroopast äh, importivate ettevõtete olukord paraneb? kas meil on mingeid numbreid, eh, millega me saaksime tõestada, et kohaliku elaniku olukord paraneb? suur tänu suur,, suur-suur tänu teile. ja nüüd ma annaksin Euroopa Komisjoni esindajale sõna. Defco peadirektoraadist või Agri peadirektoraadist peaks meil keegi kohal olema. kui te soovite sõna saada, siis praegu on see hetk endast märku anda ei, ei soovi keegi. siis palume teil ähm, vastata esitatud küsimustele ja kommenteerida märkuseid, mida siin tehti. ning väga hea oleks, kui te räägiksite ka väiketalunikest. kas äh, väiketalunikud või ka mikrotalunikud saaksid anda oma panuse nende tihti välja toodud probleemide lahendamisel. ning kas me peaksime rohkem tootma? rohkem toiduaineid tootma ja kui jah, siis kuidas? kuidas seda tegema peaks ning äh, siis äh, räägiti ka veel Hiina investeeringutest Aafrikas. et see on väga huvitav punkt. kas äh, seal on mingi arengupoliitiline eesmärk või tegemist on lihtsalt vahendiga selleks, et oma huvisid koha peal läbi suruda? aitäh kõigile tegin, äh, püüan vastata praktiliselt kõigile küsimustele, mille ma siia üles olen tähendanud ja ma annan endast parima, kõigile võib-olla vastata ei jõua, aga eks näis. Äh, härra Tantani küsimus, jah, tõsi, kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksandal aastal äh, tegeleti hinnaprobleemiga ja see hind äh, on seotud kliimamuutusega ja lõppkokkuvõttes ikkagi vaeseimad äh, kannatavad kõige rohkem, kas maapiirkondades äh, või siis linnapiirkondade nii-öelda uusvaesed on need, kelle kannatused on suurimad. kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal me maailma toidu komisjonidele andsime, kes mis juba olemas olid, andsime suuremad volitused, nende roll oli väiksem varem. tegime, andsime neile võimaluse osaleda erasektoriga, kodanikuühiskonna partneritega läbirääkimistel selleks, et väidata nälja vastu, on ka kõrgetasemeline ekspertide töörühm, mis toidu ainete hinna teemaga tegeleb ja meil on õnnestunud asju õiges suunas liigutada. meil on oma hoiatussüsteem ja äh, kui mingisuguse konkreetse tooterühma hind hakkab kasvama, siis selle kohta on meil hoiatussüsteem. ja siis järgmisel nädalal tuleb äh, seoses maailma toidunädalaga toimub äh, selleteemaline kohtumine kõik tulevad kokku, erinevad ametid, ÜRO ametid ja kõik meie partnerid. Äh. et vastata nüüd Paula di Castro küsimusele, et see tippkohtumine on ainukordne võimalus Eh, see, et me saame tõesti Aafrika, Aasia ja Euroopa Parlamendi saadikud kokku kutsuda ühele kohtumisele, kus eh, tõesti vaadatakse läbi kõige tähtsamaid küsimusi. oleks tõesti väga hea, kui me saaksime tõesti va-, välja töötada avalduse, mida toetavad kõik parlamendisaadikud, ükskõik kust nad siis poleks ka pärit ja, ja milline on nende nahavärv. ja et väga selgelt tuleks siis selles avalduses välja tuua seda, mida on vaja teha nälja, Äh, hävitamiseks. Paolo de Castro juhib äh, näljavastase võitluse parlamentaarset äh, liitu, tegemist on tõesti siis nii-öelda parlamendisaadikuid ühendava liiduga, mitte mingi partei kuuluvusest sõltuva organisatsiooniga, sellepärast ongi väga tähtis, et võimalikult paljud saadikud oleksid kaasatud sellesse töösse järgmisena härra Puuda küsimus ja see, et meil ei ole piisavalt äh, töötajaid. tõsi on see, et Euroopa maapiirkondades äh, ei ole piisavalt noori inimesi ja et seal on tõesti töökätest puudu. ja me räägime siin ka sellest nii-öelda ring äh, rändest tullakse lihtsalt äh, hooajaliselt tööd tegema. meil on siin äh, häid näiteid selle kohta ja ka teised parlamendisaadikud rääkisid sellest, kuidas me peaksime kaasama pagulasi ja sisserändajaid äh, nii Euroopas kui ka Euroopa naaberriikides näiteks me teeme Türgi valitsusega koostööd selleks, et Süüria pagulasi toetada Gaziantepis, see on siis äh, äh, Türgi-Süüria piiri ääres asuv piirkond. seal toetatakse just naiste kaasamist ja tulemused on väga head. inimesi koolitatakse seal ja need pagulased saavad tööd Türgi tööturul ja Türgi on sellest äh, vägagi huvitatud, sellepärast et äh, Türgil on vaja tööjõudu just põllumajandussektoris ja just sellepärast me aitame integreerida pagulasi nendes riikides, kus nad on. Nad ei jää sinna mitte üheks kuuks, vaid jäävad nii kauaks, äh, kuni näiteks Süüria konflikt äh, lahenduse saab ja see võib kaua kesta meil on näiteid ka Lõuna-Sudaani naaberriikidest, kuhu on ka väga palju pagulasi läinud. paljud äh, pagulased äh, töötavad just maapiirkondades, nii et äh, me ei toeta mitte ainult seda tööd, mida tehakse rände põhjuste väljajuurimiseks, vaid me toetame ka erinevaid ettevõtteid äh, selleks, et nad saaksid äh, pagulasi tööle võtta ja et need pagulased õpiksid siis midagi, et hiljem, kui nad pöörduvad tagasi oma koduriiki, on neil ka rohkem oskusi ja nad saavad siis toetada kohaliku kogukonna ülesehitamist. Äh, proua Schreier küsis äh, varjupaigataotlejate kohta ja küsis konkreetseid näiteid ma arvan, et ma tegelikult vastasin sellele küsimusele, kui ma tõin siin juba välja Türgi ja Süüria. minu arvates on tõesti väga tähtis, et ähm, me tõesti teeksime ettepanekuid ja kaasaksime neid pagulasi, kes äh, siin on juba olemas, meil on Põhja-Aafrika riikide puhul väga palju räägitud sellest nii-öelda sinise lootuse majandusest äh, kus äh, siis näiteks Maalist ja ka mujalt pärit pagulased äh, lähevad tööle kalandussektorisse. ja hiljem, kui nad pöörduvad tagasi koju, siis nad saavad ka koduriigis äh, aidata leida lahendusi probleemidele. siis oli veel ka küsimus, mis puudutas kliimamuutuste kohta kogutud statistikat väga tähtis on tõesti rääkida sellest, kui palju nälga tuleb kliimamuutustest, kui palju konfliktidest. meil on viiskümmend üks riiki, kus oli raske konflikt või probleem ja suurem osa probleemidest olid tekitatud siiski kliimamuutustest nimelt kolmekümne seitsmes riigis. noh, Jeemeni ja Somaalia puhul tõesti mängib rolli ka sõjaline konflikt ja ja see on siis segu siis konfliktist, majanduslangusest ja kliimamuutustest. aga mida rohkem me uurime seda olukorda, seda rohkem näeme me, et põllumajandussektor on väga haavatav veepuuduse eh, puhul näiteks ei ole võimalik põllupidamisega tegeleda ja tõesti põud eh, tekitab väga suurt probleemi äh, Äh, põllumajandusele Sahara-taguses Aafrikas, äh, Lõuna-Ameerikas, Ida-Aasias on probleeme just veepuudusega ja ei ole võimalik põldu pidada, kui sõltutakse tõesti ainult äh, vihmaveest. kui on olemas maaparandussüsteemid, siis on seda võimalik teha, muidu mitte, nii et meil on tõesti väga palju riike, mida mõjutavad just kliima muutused. härra Hoisling esitas küsimuse kaubanduse kohta, hüvitiste kohta ja ühise põllumajanduspoliitika kohta. meie FAO-s usume, et me peame leidma lahenduse, kus oleks äh, kaasatud nii põllumajandus kui ka biotehnoloogia. me usume, et niimoodi on meil võimalik tõesti äh, säästliku arengu eesmärke saavutada ja tõesti biotehnoloogia mängib siin väga tähtsat rolli. me peame traditsioonilised teadmised ühendama teadusuuringutega me peame tõesti andma ka teaduslikku abi, et mida siis erinevatel riikidel võib vaja minna. siin mainiti ka ühist põllumajanduspoliitikat. meil on väga hea meel nende arutelude üle, ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle, eriti mis puudutab lihtsustamist ja kaasajastamist. ning ÜPP on tõesti tähtis selleks, et tegeleda teatud küsimustega, mida me siin täna tõstatasime viimased äh, ÜPP reformimisettepanekud äh, äh, räägivad just kestlikust põllumajandusest, vastupanuvõimest kliimamuutustele, keskkonnastabiilsusest, kliimamuutustest tuleneva mõju vähendamisest, nii et tõesti ÜPP-st puhul tuleb minna üleilmsele tasandile ja meile see rahvusvaheline suund, mis on sisse toodud, väga meeldib, sest kõik on omavahel seotud Üh. põllumajandus Euroopas on seotud teiste riikidega kogu maailmas, siin mainiti juba kaubandust. Äh, ja ma arvan, et tõesti väga tähtis on, et ÜPP puhul mõeldakse ka äh, arenguriikide toetamise peale äh, sest me saame ise ka kasu, kui toetame naaberriike. siis nüüd äh, maapiirkondade Aafrika rakkerühm, tegemist on komisjoni algatusega. siin küsiti erasektori toetuse kohta ja mida erasektor saaks teha, kuidas äh, siis äh, põllumajandussektoris on võimalik äh, Äh, luua töökohti ja toetada majanduskasvu ning kuidas äh, saaks investeerida Aafrikasse. see maikuus kokku tulnud rakkerühm kohtub äh, pidevalt ja ma arvan, et see on suurepärane võimalus analüüsida, kuidas erasektor saab põllumajandust toetada Põhja-Aafrikas ja need vabatahtlikud juhised, mida antakse, on väga tähtsad erasektoriga, teised partnerid nagu Hiina valitsus, mida siin mainiti, peavad, äh, peaksid endast kinni pidama, mulle tundub, et äh, need vabatahtlikud juhised, äh, mille on heaks kiitnud suur osa liikmesriikidest, et ka erasektor peaks nendest kinni pidama, eriti kui me räägime Euroopa investeerimisfondist, sest eh, see annab võimaluse erasektorile siis investeerida, aga samal ajal on teatud reeglid, millest nad peavad kinni pidama. I think the, the, the, the question from, from Mr Waltz uh, eh, on the, the härra Vaitsi küsimus uh, ÜPP kohta ma arvan, et ma olen sellele juba vist vastanud. tehnoloogia. proua McInnesi küsimus, keskkonnasõbralik põllumajandus. tehnoloogia on tõesti väga tähtis, me teeme väga palju koostööd erasektoriga just äh, ennetustööks, et meil oleks äh, rohkem andmeid, et meil oleks parim analüüsi võimalus. Aafrika ja üleüldiselt arenguriikide talunike kõige suuremaks probleemiks on see, et nad näevad, et äh, põllumajandus laguneb, et investeeringud on väga riskantsed, nii et kui me investeeringuid suunaksime nendesse piirkondadesse, siis võib-olla talunikud jääksid ka kohale, kui nad näevad, et nende naabrid viivad edukalt projekte läbi. et tõesti tuleb selgeks teha, et põllumajandus on kõige aluseks ja seepärast peame tõesti oma tähelepanu pöörama just noortele ja muutma põllumajanduse atraktiivseks yeah, obesity is a fundamental uh, issue in Europe. Uh, I think it's 24% of kakskümmend neli protsenti eurooplastest on uh, ülekaalulised uh, või lihavad. jällegi ka nende inimeste arv suureneb, räägiti ka toidu jagamisest, kas me peaksime tootma rohkem. on õige, et kui vaadata, kui palju läheb kaduma toidust maailmas, siis on see kolmandik toodetud toidust üks koma kolme, ühe koma kolme miljardi dollari eest. tegemist on siis toiduga, millega tegelikult saaks maailma ära toita. on piirkondi, kus äh, ei ole küsimuseks mitte ainult see, kas on võimalik toitu saada, vaid lihtsalt näiteks Sahara taguses Aafrikas ei toodetagi midagi, seal ei olegi midagi nii et me peame tõesti vältima toidu raiskamist, seda vähendama. ja me peame tootma rohkem vähemate äh, ressurssidega, peame kinni pidama bioloogilisest mitmekesisusest, peame arvestama sellega, et inimkond kasvab, et kahe tuhande viiekümnendal aastal on arvatavasti kümme miljardit inimest äh, Ehm, planeedil Maa ja samal ajal tarbimisharjumused muutuvad, enam ei sööda mitte ainult teraviljatooted, vaid rohkem puu- ja köögivilju, mille kasvatamiseks aga läheb rohkem vett ja rohkem loodusressursse. nii et me peame siin leidma tasakaalu, nii et me toodaksime nii palju, et kõigil on vaja ja peame aastal kaks tuhat viiskümmend siis tootma umbes nelikümmend, viiskümmend protsenti rohkem toiduaineid äh, kui siiamaani. ma loodan, et vastasin teie küsimustele ja va vabandan, kui mõni küsimus jäi kahe silma vahele suur,. suur-suur tänu nende vastuste eest, suur tänu selle info eest, mida te meile andsite. aitäh, et vastasite meie saadikute küsimustele ning äh, oktoobris tegeleme me veel ühe korra küsimusega. Äh, kolleeg De Castro mainis seda, aga see algatus, äh, mis siin oktoobri lõpus toimub, see parlamentaarne tippkohtumine, kuhu on kutsutud siis ka meie komisjon ja arengukomisjon ja on ilmselge, et ka meedias räägitakse sellest küsimusest palju ja et kogu maailma tähelepanu juhitakse siis nendele küsimustele. me räägime puuduvast toidust äh,, äh, alatoitumisest, sellest, et meil ei ole piisavalt toiduaineid teatud piirkondades, sellest, kuidas me peaksime äh, õiglaselt jagama toodetud toitu, sellest, kuidas tingimused muutuvad kliimamuudat-, kliimamuutuste pärast, nii et siin tõesti, tõest-, toodi välja terve rida probleeme. see on ka meie komisjoni jaoks kõige tähtsam küsimus. nii et suur tänu täna siia tulemast ja ma arvan, et me jääme ühendusse me tõesti oleme väga tihti koos istunud. meie suhted on väga head ning ma tõesti arvan, et me võime öelda, et me oleme teiega ühel lainepikkusel nende probleemide lahendamisel. nii et veel kord suur-suur tänu teile, härra Lapuerto, suur tänu ka kõikidele arutelus osalenud rahvasaadikutele. kas te soovite veel lõpetuseks midagi öelda või lisada? jah, tahtsin tänada kõiki selle viljaka arutelu eest. eriti tänan Euroopa Parlamenti selle toetuse eest, mida te annate Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonile. aitäh teie töö eest põllumajanduse kestlikumaks muutmisel, keskkonnasõbralikumaks muutmisel ja et te siin tõesti tegelete selliste spetsiifiliste küsimustega nagu vesi, pinnas, keskkond. ma arvan, et me oleme viimastel kümnenditel nii palju saavutanud, et me ei tohi seda kõike käest lasta ja ma loodan, et äh, me peaksime nüüd neid uusi andmeid vaatama ka kui võimalust äh, võidelda nälja vastu ja aitäh teile teie aja ja küsimuste eest ważne przesłanie, ważny cel, ważne założenie. jah, tõesti suured probleemid, suured eesmärgid ja me peame nüüd kõik üheskoos pingutama selleks, et püstitatud eesmärke saavutada. nüüd on meile siia kutsutatud, kutsutud äh, Sante peadirektoraadi esindaja ning me lähemegi kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on väga päevakajaline küsimus, nimelt Aafrika seakatk. mulle tundub, et ma kiirustasin vist. jah, tõesti. Ähm, nüüd on aga haigus jõudnud, see taud jõudnud väga kiiresti Belgiasse ning Belgia põllumajandusministeerium andis käsu vähemalt äh, neli tuhat kodusiga tapamajja viia, sest neid ohustab Aafrika seakatk ja seda kõike tehakse siis selleks, et ära hoida taudipuhangut Belgias. tegemist on viirushaigusega, äh, mis ei ole levinud nüüd enam mitte ainult Ida-Euroopas, vaid ka Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias, Bulgaarias, Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja viimati siis ka Belgias komisjon rahastab viiskümmend protsenti äh, veterinaaria biojulgeolekuga seotud kuludest. Äh, seda tehakse siis ka Belgias. komisjon on öelnud, et ta on valmis toetama kõiki liikmesriike nii finantsabi kui ka nõuga selleks, et võidelda selle taudi vastu. ma arvan, et nüüd peaksin sõna andma äh, Bernard van Goethemile, kes esindab Sante peadirektoraati, tervise ja toiduohutuse peadirektoraati komisjonis ning äh, teie räägite siis meile põhjalikumalt äh, sellest küsimusest. räägite ka tõesti viimastest arengutest selles küsimustes, et milline on taudi levikuala, palun Yes, thank you, Mr Chairman. jah, suur tänu, esimees. tahaksin anda teile ülevaate, mis on toimunud viimase aasta jooksul, kui ma aasta tagasi teie juures käisin, siis sellest alates on toimunud päris palju sündmuseid ja annaksingi lühikese ülevaate. kõigepealt siis hetkeolukord ja algatused, mille komisjon on aasta jooksul, aastate jooksul teinud. neli aastat tagasi alustasime juba kõigepealt äh, Balti riikides seoses Aafrika seakatkuga. mida me siis teinud oleme ja millised on põhilised faktid? kõigepealt näitaksin väikest videot, kus on kõik selgelt äh, välja toodud ja näete, et kõigepealt siis Gruusias Äh, Venemaa lõunaosas ja siis te näete siin selle taudi levikut äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aastani Venemaale. kogu Venemaa oli siis mõjutatud ja siis äh, Balti riikides ja Poolas kaks tuhat neliteist puhangud. näete paljusid rollisi täppe ja selgitan, mida need tähendavad. ja siis areng kuni praeguseni, kus see taud on levinud päris laialt ja ka suvel Rumeenias, Rumeenia idaosas olid taudipuhangud Musta mere piirkonnas ja siis ka levimus Venemaal, Venemaa idaosas kuni Hiina piirini, mis küll praegu siin kaardil ei ole. ja poolteist kuud ka see Hiina osa on mõjutatud, miks äh, on nii palju tõppe Euroopa Liidus, meil on kohustuslik metssigade äh, uurimine, kõik surnud metsad, kes leitakse, neid tuleb kontrollida saki suhtes ja seepärast ongi meil nii palju neid täppe Euroopa Liidu selles osas. ja samamoodi ka teistes riikides, Vene Föderatsioonis ja Ukrainas, aga nad ei otsi metsikku ja seetõttu nad ka täpselt ei tea, kus see viirus on. meie aga teame täpselt ja seetõttu ongi meil nii selge ülevaade. Äh, rohelised on siis metsad, äh, kollased täpid, äh, puhangud põllumajandusettevõtetes ja te näete, et see laine läheb läbi Balti riikide, väga vähe väikseid seatootjaid on jäänud Balti riikides. ja viimased puhangud on olnud Belgias ainult metssead, üle viiekümne metssea on avastatud, kes on olnud nakatunud väga väikeses piirkonnas ja Belgia ametivõimud rahvusvaheliste ekspertide äh, soovitusel on kehtestanud seal vastava režiimi, et keegi ei saaks metsa minna ja eesmärgiks on ka tuvastada täpselt nakatunud piirkond, täpselt sama strateegia, mida kasutati Tšehhi Vabariigis, kus ka olid metssead nakatunud ja kasutati seal samasugust strateegiat ning äh, nüüd üle kuue kuu ei ole Tšehhi Vabariigis rohkem viirust, äh, uusi viirusega nakatumise juhtumeid leitud. siis nagu ma ütlesin, Balti riigid ja siis äh, Ukraina, Ungari, Rumeenia kolmnurk. ja siis Ungari keskel on ka üks punkt samuti metssegadega seotud ja Rumeenia idaosa, kus on üle tuhande väikese tootmisettevõtte nakatunud ja Bulgaarias äh, praeguseni vaid üks põllumajandustootja. Äh, tulles nüüd tagasi Belgia olukorra juurde, see kaart ei ole nüüd küll täna hommikust, vaid eelmisest nädalast, ja te näete seal neid punaseid täppe, kus on leitud surnud metssigu metsast. kõige olulisem on takistada viiruse levikut ja et viirus ei jääks püsima keskkonda. see võib keskkonnas kuni kuus kuud metssea surnukeas püsida. ja seetõttu tuleb kasutada hulgaliselt biohutuse meetmeid ka surnud metssegade puhul, mis leitakse, see on umbes viiskümmend neli tuhat hektarit suur tsoon, mis on piiratud tsooniks kuulutatud ja keskel on siis need punased täpid, kust on leitud siis surnud nakatunud metssead. Bulgaaria üks nakatumisjuhtum kõik need isoleeritud juhtumid on äh, inimfaktori tõttu, nii et taud ei ole levinud, äh, vaid puht inimfaktori tõttu on see nakatumine tekkinud ja inimteguri tõttu siis toodi see viirus põllumajandusettevõttesse ja siis Rumeenia olukord ja Ukrainas ka teisel pool piiri tulenevalt äh, väga eripärast olukorrast, kus on Donau delta, äh, väga palju äh, väiketootjaid, inimeste liikumist on raske kontrollida, seetõttu on taud just väiketootjate hulgas plahvatuslikult levinud nii et rohelised täpid on metssiga ja kollased äh, kodusigade hulgas toimunud nakatumised. nii et äh, Rumeenias päris paljud sead on nakatunud, üle poole miljoni sea on tapetud viimase kahe kuu jooksul, et takistada taudi edasilevikut ja siis äh, Ukraina, Ungari, Rumeenia piiril samuti metsas leitud viirust, seal on väga tihedad metsad ja väga raske on äh, sealt kätte saada surnud metssigu. niisiis äh, olukord kaks tuhat kaheksateist, ühel pool siis äh, puhangute arv ja teisel pool äh, mets, leitud metssegade arv, mida me oleme teinud alates aasta algusest, sest tegemist on kestva protsessiga, nagu ütlesin, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, kui äh, tuvastati esimesed puhangud Euroopa Liidus Valgevene piiri lähedal, oleme me võtnud meetmeid ja Euroopa Liidu veterinaar, erakorraline meeskond on käinud koha peal, need on veterinaareksperdid, mitte komisjoni inimesed, vaid nii-öelda tõelised eksperdid. Te saate aru küll, mida ma silmas pean tõeliste ekspertide all. Äh, kuu alguses saatsime need ka Belgiasse. inimesed, need eksperdid ka jälgivad metssigade käitumist, sest see on oluline Belgias selleks, et aidata Belgia ametivõimudel mõista toimuvat ja rahvusvaheliselt äh, tunnustatud ekspertide meeskond, kelle me Belgiasse saatsime, on andnudki Belgia ametivõimudele nõuandeid, põhinevalt ka kogemustel, mis me oleme saanud Tšehhi Vabariigis, aga ka kõigis teistes nakatunud riikides Euroopa Liidus. Äh, paremal pool näete, kuidas äh, eksperdid liiguvad Rumeenia deltas paadiga ühest ettevõttest teise eksperdid on kättesaadavad nii päeval kui ööl ja paar tundi pärast äh, puhangu äh, kinnituse saamist jõudsid nad Belgiasse kohale ja meil on ka Grange'i eksperdid, kes on korduvalt käinud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide piiril, et tõsta teadlikkust piirikontrolli ametnike hulgas. see on väga oluline, et vältida ebaseaduslikku liha importi, ka näiteks puhtalt võileibadega Euroopa Liitu toomist, näiteks samuti on toimunud hulgaliselt missioone seoses ettevalmistuse mm, parandamisega. me teame, et taud võib levida ka ilma inimtegurita üks, kaks kilomeetrit kuus, nagu me oleme näinud riikides, kus seda strateegiat rakendatakse. nii et on toimunud kohapealsed missioonid nii ettevalmistuse kui ka kontrolli tagamiseks, siis on ka hulgaliselt algatusi, mis äh, on seotud FAO OIE platvormiga, GFTATS äh, globaalne raamistik piiriüleste loomataudide likvideerimiseks. ja kõikidest Euroopa, äh, mitte ainult Euroopa Liidu, siis Euroopa nakatunud riikidest on eksperdid, osalevad seal, jagavad omavahel parimaid tavasid. viimane kohtumine toimus Varssavis, kus me arutasime metssegade populatsiooni haldamise tähtsust ja siin te nägite siis loetelusid äh, ametlikest kohtumistest, siin on pilt Varssavi kohtumiselt, äh, arutelu keskendus äh, jahihaldusele, jahimeeste osalus on võtmetähtsusega, sest kui meil ei ole jahimeeste toetust, siis me ei jõua mitte kuhugi. Nad peavad mõistma, kui oluline on järgida häid tavasid praktikas Äh, ja seda nii äh, taudistunud, äh, äsja taudistunud kui ka taudivabas piirkonnas. nii et ilma nendeta meielgi ei suudaks SAK-i vastu võidelda ja seda likvideerida. siis need piirkonnad Euroopas, mis on veel taudivabad, mm, neid tuleb ka hoida taudivabana. nagu ütlesin, taud võib ka ilma inimtegurita levida üks-kaks kilomeetrit kuus, sellepärast et metssead ju ka loomulikult liiguvad ringi. seega on näiteks oluline vähendada metssigade populatsiooni tihedust erinevates Euroopa piirkondades, et vähendada taudi edasise levimise tõenäosust. ja viimasel kohtumisel rääkisime ka sellest, mida teha rümpadega, eh, kuidas eh, jahimehed peaksid rakendama biohutuse meetmeid jahi käigus. Eh, Balti riikidest näiteks me oleme eriti näinud, et jahimehed ei olnud harjunud biohutusnõudeid jahi käigus rakendama ja see on olnud võtmetähtsusega ka taudi levikul. nakatunud riikidest on äh, olnud ka mitmeid ko-, ministrite kohtumisi ja septembri alguses näiteks oli kohtumine ka Brüsselis. nüüd on meil olemas strateegia, see põhineb meie kogemusel, ekspertide kogemustel ja strateegia vaatavad üle meie eksperdid ja seal soovitatakse Äh, näiteks äh, maanteel parklate äh, tarastamist, sealhulgas ka üle-euroopaliste maanteede ääres, siis regionaliseerimisega seoses võetud meetmed. me oleme Euroopa Liidu jaganud regioonideks, meil on kolme erinevat liiki tsoonid Äh, punased tsoonid, kus on range liikumiskontroll ja kus äh, on olnud äh, taudid ka põllumajandusettevõtetes ja metsas, roosa, kus vaid metsas praegu ja siis sinine, mis on nii-öelda puhvertsoon ja kus on ka kohaldatud teatud piiranguid ja ülejäänud Euroopa on hetkel taudivaba ja see regioonideks jagamine on toimunud seetõttu, et siseturg saaks endiselt normaalselt toimida. Balti riigid on äh, piiratud äh, Poola kirdeosa, siis äh, Rumeenia ja Ungari teatud osa, väike osa Tšehhi Vabariigist, mis on ka veel piirangutega, aga peaks peagi vabastatama ja siis nüüd äh, väikepiirkond Belgias, lisaks sellele veel Sardiinia, kus äh, taud on juba üle viiekümne aasta olnud, aga see ei ole täpselt see äh, sigade Aafrika katk nagu mujal. nii et regionaliseerimise andmeid tuleb ajakohastada iga kord, kui on uus puhang ja peab olema selge, millised Euroopa piirkonnad on taudivabad, et nad saaksid kaubelda kolmandate riikidega. EFSA äh, teeb samuti palju järelevalvet ja pakub omapoolseid nõuandeid. komisjon on äh, juba tükk aega enne esimest taudipuhangut EFSA-ga ühenduses olnud äh, üle kaheksa aasta tagasi ja me nüüd endiselt ootame uut EFSA seisukohta millest on aastate jooksul olnud palju kasu. nii et EFSA järgmine epidemioloogiline hinnang peaks tulema paari nädala või kuu jooksul. näiteks nende arvamus puudutab metssigade tihedust, kui madalale me võime viia metssigade tiheduse, et vältida taudi edasist levikut. selle lävendi leidmine ei ole sugugi lihtne, me ei saa metssigade arvukust ähm, alati ka päris sellisele tasandile vähendada, et taud ise välja sureb, siis äh, tarastamise meetmed, ähm, suuremahuline tarastamine EFSA hinnangu kohaselt näiteks ei ole väga tõhus taudi leviku peatamise meede, siis rahaline toetus ja nagu es-, esimees ütles enne, alguses äh, me oleme rahaliselt toetanud liikmesriike taudi likvideerimisel, samuti ettevalmistuse parandamisel, samuti kolmandaid riike, Ukrainat ja Moldovat, ja samuti teadlikkuse äh, tõstmise kampaaniad toimuvad mitte ainult taudistunud liikmesriikides, vaid ka mujal. millised on käimasolevad algatused? Äh, regionaliseerimise info ajakohastamine et see toimiks tõhusalt ja oleks tagatud siseturu toimimine ja kindlasti äh, tuleb jälgida metsikade liikumist Euroopa Liidus ja vältida seda nii palju kui võimalik. ja siis äh, ei ole nüüd enam erandit äh, ühe seapidajatele, siis äh, vaktsiiniga seonduv ainus võimalus äh, taudi likvideerimiseks on siis, kui me saame vaktsiini, mida hetkel ei ole, ja see saab olema suu kaudu võetav vaktsiin. ja ka me räägime siin väga pikast perioodist, enne kui see vaktsiin välja töötatakse ja on võimalik seda rakendada ka metsades. kõige olulisem on teadlikkuse tõstmise kampaania. nagu ma ütlesin, me rahastame seda ka äh, taudist äh, mitte puudutatud liikmesriikides. samuti oleme püüdnud äh, ette võtta palju ühistegevusi põllumajandustootjate ja jahimeestega, sest nagu ütlesin, ilma jahimeeste toetuseta me ei suuda äh, taudi likvideerida ja ka väiketalunikud peavad parandama oma bioohutusmeetmeid selleks, et vältida nakkuse jõudmist oma tallu. siis inimtegur, see on olnud võtmetähtsusega taudi levikul Bulgaarias, Tšehhi Vabariiki, Belgiasse ja teatud Poola osadesse. nii et me oleme püüdnud parandada inimeste teadlikkust selleks, et inimesed ise ei aitaks kaasa taudi levikule ning et äh, rakendaksid korralikult biohutusmeetmeid. ja millised on viimased, äh, järgmised sammud, see ongi minu viimane slaid, äh, viieteistkümnendal oktoobril toimub Agrifishi põllumajandus-kalandusnõukogu tuleb teha koostööd kõikide osapooltega, aga keskkonna poolega ja mm, üheksateistkümnendal detsembril ministrite konverentsil pühendame ka osa sellele teemale, samuti peame kaasama jahimehi ja seetõttu on kavas ka eh, Euroopa Jahimeeste Ühendusega üritus. ja järgmise aasta alguses eh, me oleme kõik väga läbipaistvad, järgmise aasta alguse tegevused on ka meie kodulehel, ma loodan, et ma ei teinud nüüd liiga pikalt. aitäh, nüüd kuulaksime ära liikmete sõnavõtud Belgiast, palun. Eh, aitäh esimees, aitäh, härra Van Kuutem, et tulite täna siia meie ette, ma arvan, et äh, Aafrika sea katku olukord on tõesti meil Belgias kriitiline ja nüüd ma kuulsin teilt, et me peame seda vaatama laiapõhjalisemalt ja tegemist on suure probleemiga kogu Euroopa Liidus. mul on teile kolm konkreetset küsimust, mis võivad olla ka väga tähtsad Belgia jaoks. esiteks, inimfaktor Te rääkisite siin sellest, et katku katk võib levida inimeste pärast veelgi kiiremini. me oleme kuulnud väga palju erinevaid jutte selle kohta, et näiteks, et kui veoautojuhid viskavad autost välja oma võileiva, siis samamoodi ka Ida-Euroopast tulevad jahimehed, kes Ardennides jahti peavad ja et ka sõdurite saabastega on võimalik seda haigust edasi kanda, nii et ma tahaksingi teada, kuidas nüüd nii kiiresti jõudis taud äh, Belgiasse, kas on mingi põhjus? teiseks, äh, bioohutusmeetmed, äh, mis on vaja sisse viia, ma arvan, et komisjon teeb siin tõesti koostööd Belgia valitsusega selleks, et olukorda kontrolli all hoida ja me kõik tegelikult oleme valmis koostööd tegema, aga ma näen, et just äh, talunikud võtavad seda probleemi väga tõsiselt, kuid mis saab teistest sektoritest, näiteks äh, transpordisektor, et kui siin veoautod sõidavad edasi-tagasi, kas oleks võimalik kuidagi ka neid bioohutusmeetmetesse äh, kaasata ja kolmas küsimus puudutab Tšehhi Vabariiki. kuulsime, et Tšehhi ametivõim muud äh, viivad siin lisakontrolle läbi selleks, et Äh, vältida Belgiast äh, taudi levikut äh, Tšehhi Vabariiki, kas mina arvasin, et olukord on täpselt vastupidine olnud, et taud liikus vastupidi siia, kas ka Euroopa Komisjon on selle kohta ka mingeid uuringuid läbi viinud, aitäh! Oh, Jan. ja tänku veel, eh, voorzitter. härra Heitemaa, jah, aitäh ja tere tulemast komisjoni esindajale, aitäh, et selgitasite meile, milline on olukord see, mida ma kuulsin ja mida ka kohapeal olen näinud, siis võib tõesti öelda, et Euroopa Komisjon äh, reageeris väga kiiresti, kui nüüd tuli välja, et taud on jõudnud Belgiasse. Äh, Tom van den Kendelaere äh, rääkis sellest, et kuidas on see taud siin levinud, et tõesti toidujäätmeid visatakse ära ja ma tõesti tahaksin ka teada, kuidas te kavatsete sellist taudi levikut äh, vältida ja kuidas me hoolitseme selle eest, et äh, kui taud on tõesti jõudnud kuhugi, et siis kahju oleks siiski võimalikult väike kas te leiate, et kõik liikmesriigid on valmis selle taudi vastu võitlema, et nad kiiresti saaksid vastu võtta meetmed selleks, et vältida haiguse levikut ja hoolitseda selle eest, et metssead ei saaks nakatada kodusigasid? siis kas te arvate, et ka on võimalik järelevalvemeetmeid liikmesriikidel võimalikult kiiresti sisse viia? Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az afrikai sertéspest is. Suur tänu. sigade Aafrika katk on suur probleem kogu Euroopa jaoks, see on nüüd nak-, nakatunud on nüüd kümme liikmesriiki. Ungaris on õnnestunud vältida selle levikut kodussigade hulka, sest me oleme võtnud ennetavaid meetmeid. Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Belgias on taud seni vaid metssigade populatsioonis. ja kindlasti on tarvis äh, kaitsemeetmeid, aga talunikele peab ka hüvitama kahjud ja selline raha peaks olemas olema Tomas Deutsch, Shabbat Šoger ja mina oleme suutnud tagada viisteist, viiskümmend miljonit eurot komisjonilt läbirääkimiste käigus ja loodetavasti komisjon ka tagab selle raha olemasolu järgmise aasta eelarves. komisjon peaks vaatama ka kolmandaid riike, Hiina, Taiwan ja Hongkong eriti, ja veenma neid riike, et regionaliseerimise mm, põhimõtet peaks järgima ja nad ei tohiks eh, Saksist lähtudes eh, kehtestada üleüldist keeldu kogu Euroopa Liidule, vaid eh, keskenduda vaid nendele piirkondadele, kus taud tõesti on Domnule președinte, mulțumesc pentru expunerea făcută. Domnule director, prin e ceea ce ne-a arătat... härra Puda, aitäh! suur tänu selle ülevaate eest. oma kaardil te näitasite, et Rumeenia on nüüd väga punane, see näitab Euroopa Liidu läbikukkumist selle teemaga tegelemisel kaks tuhat neliteist ma rääkisin teile ohust, milles Rumeenia oli tulenevalt kahest taudipuhangust riigi idaosas. ja siin keegi, ma ei mäleta nüüd, kes garanteeris, et kõik on kontrolli all ja et teie abistate meid, te abistasite liikmesriike, aga te ei sekkunud Te küll pakkusite abi, aga ei viinud läbi konkreetseid kontrolle selle üle, mis nendes liikmesriikides toimus ja seepärast ongi nüüd meie riik punane äh, kontrollinud, et äh, sigade arvu vähendati, äh, näiteks olid pikad arutelud, mitu siga võiks olla hektari kohta, miks te ei sekkunud tagamaks, et sigade populatsioon oleks kontrolli all? Äh, Rumeenias on üle kuuekümne protsendi Euroopa karudest ja üle keskmise hunte ja me ei saa neid likvideerida, sest äh, seeläbi me rikuksime Euroopa Liidu direktiive. kuidas me saame tegeleda selle taudiga, meie veterinaaride sõnul on see isegi hullem kui ebola. kui ei võeta aga mingeid meetmeid selle taudi äh, vältimiseks, siis me ei saagi ju midagi teha ja kolleegid on küsinud, äh, kuidas see taud jõudis Belgiasse ja see on tõesti väga hea küsimus. ja Rumeeniaga seoses on veel üks suur probleem, äh, nakatunud sead maetakse maa sisse. kas te olete teadlikud ohust, et see viirus jääb äh, maapinnas ellu veel aastateks ja võib jõuda tagasi maapinnale näiteks näriliste kaudu või rebaste abil või põhjavee kaudu või nii edasi. miks te ei ole andnud liikmesriikidele raha mm, tuhastusseadmete ostmiseks, sest kõik need sead oleks tulenud, tulnud põletada, mitte need maha matta sest kui me võtame õigeaegseid meetmeid, siis äh, meil õnnestub vältida, aga kui me seda ei tee, siis jõuamegi sellisesse olukorda nagu praegu. ja paljud talunikud äh, küsivad, mis toimub Euroopa idaosas, meil on probleemid Ungaris, Bulgaarias, Rumeenias, ja paljud äh, lääne talunikud küsivad, mis nendes riikides siis toimub me peaksime liikuma eemale sellest, et liikmesriigid abistada, vaid nüüd sekkuma proua Schreier, ma tõesti jätkan sealt, kus mu kolleeg just äsja lõpetas ja tahaksin välja tuua selle küsimuse, mida siin räägiti, nimelt majanduslikest probleemidest. aga tõesti, ka talunikud, eriti just pereettevõtted on äh, tõesti väga raskes olukorras. meil üheksakümne seitsmendal aastal oli ka Hollandis puhang ja tagajärjed olid väga dramaatilised. ja nüüd see, mida just praegu öeldi. mis sa, kuidas me, mis saab huntidest näiteks? viirus levib puukidega ja puugid on ka huntidel ja ega hunt ei jää sinna kuhugi paari kilomeetri raadiusesse, nad jooksevad päevas viiskümmend, sada kilomeetrit ja viivad seda haigust edasi, nii et me peame ka huntidega tegelema. ja siis nüüd tõesti tuleb mõelda ka selle peale, et ei maetaks neid äh, taudissigusid ja siis tuleb rääkida ka, milline on olukord vaktsiiniga, kas meil on piisavalt vahendeid, kas on piisavalt uuringuid läbi viidud, miks meil ei ole siin vaktsiini olemas, sest tõesti juba aastaid räägime me sellest, et meil on vaja vaktsiin välja töötada. ja lõpetuseks te ütlesite, et äh, komisjon on siin piisavalt teinud, aga mul on siiski veel üks küsimus. Hollandist äh, lähevad äh, jahimehed väga palju piirkondadesse, kus on seakatk. kas me teame täpselt, kes kuhu läheb, kas tõesti jahimehed kontrollivad seda? Teie tegite ju ka selle märkuse, kas keegi kontrollib jahimehi? kuidas äh, jahimehed on kontrollitud, kas selle kohta on meil mingeid meetmeid, kuidas me väldime seda, et jahimehed ka ise ei levitaks katku? proua Müller Äh, aitäh, härra esimees, äh, aitäh nende selgituste eest. juba üle aasta tagasi küsisin ma teie käest äh, selle kohta, millised on need konkreetsed meetmed, mida te kavatsete välja töötada. ma arvan, et praegusel hetkel kõik toimib päris hästi ja ma saan aru, et siin vahetatakse kogemusi, on aru saadud, et tõesti me peame äh, jahimehed kaasama sellesse võitlusesse ja tõesti see käsiraamat, mis jahimeestele laiali jaotati, on ka üheks võimaluseks, aga minu arvates sellest ei piisa. ja ei piisa ka sellest, et äh, kiirteede ääres parklates äh, Äh, ainult antakse infot äh, veoautojuhtidele, siin tuleks palju rohkem ära teha. ja veel üks asi, kuidas koolitatakse ametnikke ja muid äh, osapooli? põllu pidajate mured on väga suured ka nendes liikmesriikides, kuhu praegusel hetkel veel seakatki jõudnud ei ole. ka nendes liikmesriikides tuleb talunikke koolitada, tuleb täpselt rääkida, mida teha selleks, et vältida seakatku mul on veel kaks küsimust. kas nendes riikides, kus on taud leitud äh, ja kus oli väga palju juhtumeid, kas sealt on nüüd kuulda ka seda, et äh, juhtumite arv on vähenenud, kas meetmetest on kasu? meie Baierimaal eelmisel aastal äh, jahtisime üheksakümmend tuhat metssiga, võib-olla ka selleks, et Äh, taudi levikut piirata, nii et nüüd ma tahaksingi teada saada, kuidas tehakse koostööd selliste riikide nagu ka, nagu Venemaa. kas on meil siin mingi ühine seisukas, kas tehakse koostööd, sest mina leian, et meie üksi Euroopa Liidus ei saa Aafrika seakatkust jagu, äh, eriti kuna meil ei ole vaktsiini ja isegi kui oleks vaktsiin olemas, oleks see raske, nii et ilma koostööta Venemaaga me seda taudi välja ei uuri proua Aguilera, palun. aitäh, esimees. tahaksin äh, kuulasin huviga komisjoni ettekannet ja peaksin ütlema, et tunnen väga muret nende andmete pärast. Äh, kuna me oleme olukorda jälginud ja analüüsinud alates kahe tuhande kümnendast aastast ja oleme näinud järjest, kuidas nakatunud riikide arv kasvab ja äh, nüüd on siis see taud ka Belgia teatud piirkonnas. kuidas on võimalik, et me oleme sellega tegelenud nii palju aastaid ja endiselt ei ole asi kontrolli all? mis on selle põhjus? kas riigid ei võta omalt poolt õigeid meetmeid või on mingi muu põhjus? miks taud levib järjest uutesse riikidesse ja ma ise olen pärit Hispaaniast, meil on hulgaliselt sigu ja see taud mõjutab oluliselt seatööstust milliseid meetmeid peaks võtma, mida seni ei ole võetud, eriti nendes riikides, kus seni ei ole veel taudipuhanguid olnud? härra Tante. kaks äh, aastat tagasi käisite siin, kui rääkisite sellest, mida tähendab see meie avaliku tervise, avalikkuse tervisele, rahva tervisele äh, ja meie loomade tervisele ja nüüd siis äh, täna räägite meil siin äh, sigade katkust, mis puudutab kõiki äh, seakasvatajad kogu Euroopa Liidus. mul on kaks küsimust teile. Te rääkisite vaktsiinist, mis ei ole valmis ja kas on, on põhjust lootuseks või äh, on ähm, vaktsiin siiski ainult unistus ja teiseks rääkisite sellest, et jahimehed peavad mängima tähtsat rolli, püüdes äh, metssea populatsiooni kärpida. see on üsna ulatuslik populatsioon kogu Euroopas ja kas äh, jahiameti võimud teevad omavahel koostööd ja teevad ka äh, Euroopa tasandi esindusorganisatsioonidega koostööd ja, või kavatsetakse survet avaldada nendele institutsioonidele, et nad teeks koostööd? ja także mm, mm, dziękuję za... härra Kuzmak, suur tänu ka minu poolt selle väga põhjaliku ettekande eest. Äh, olukord muutub iga kuuga järjest tõsisemaks, nüüd on siis nakatunud riikide arv kümme, sealhulgas Belgia, mis on teistest riikidest eemal. Euroopa Liidu toetus liikmesriikidele, arvestades probleemi ulatust äh, kuuskümmend miljonit, äh, kas see on piisav summa? kas äh, liikmesriigid ei vajaks komisjoni poolt suuremat rahalist toetust, see on minu esimene küsimus. ja teine küsimus puudutab minu riiki, Poolat nelja aasta jooksul toimunud areng on ilmselgelt näha, me oleme võtnud väga radikaalseid otsuseid, võidelnud selle taudi vastu ja jahimehed saavad nüüd tasu tapetavate sigade eest ja äh, hüvitist äh, kulude eest. me püüame jahimehi motiveerida piirama metssegade arvukust. Äh, kas võib oodata ka komisjoni poolset rahalist toetust sellele? ja siis kolmandaks vaktsineerimise teema. Teie eelmiselt kohtumiselt jäi mulle mulje, et Äh, vaktsineerimine äh, ilmselt niipea ei osutu võimalikuks, täna mulle jäi mulje, et te ütlesite, et siiski on lootust, et vaktsiin on tulemas, kas teil on ettekujutust, millal see aeg võiks tulla? Sí, gracias. Eh, bueno, yo quería hacer también tres preguntas. Una que... aitäh, ka minul oleks kolm küsimust, ütleb Senra Rodriguez. Ähm, milliseid kontrolle viiakse läbi nende äh, metssigade puhul nendes liikmesriikides, kus veel ei ole leitud äh, Aafrika seakatku ja kas äh, on ka uuringuid teiste haiguste kohta, nagu näiteks tuberkuloosi kohta, selleks, et vältida seda, et veised nakatuksid, aitäh! Thank you very much. <clears throat> I can see it's no translation aitäh, ma saan aru, et taani keeles tõlget ei ole, seega räägin inglise keeles. kõigepealt tahaksin kuulda, millised kokkulepped teil on sõlmitud ja samuti ma olen kuulnud, et päris suured arutelud tarade kohta, et Taanis on meil viis koma kuus miljonit elanikku, aga toodame kolmkümmend miljonit siga ja näiteks see tara äh, Saksamaa ja Taani vahel, see oleks vaid seitsekümmend viis äh, kilomeetrit, aga komisjon on saatnud signaali ja me ei saa ehitada seda tara, aga me peame kaitsma oma talunikke. mida te teete selleks, et kontrollida veoautosid, kas need on puhtad, kui nad tulevad Poolast või teistest riikidest, äh, kus on taudipuhanguid olnud ja kui need sõidavad mööda Euroopat ringi, äh, kandes pardal seda haigust, siis äh, kuidas me saaksime seda takistada ja mida komisjon siin teeb? ja siis kokkulepped jahimeestega, kas nad võivad pidada jahti teatud äh, piirkonnas ja kui nad tahavad siis minna teise piirkonda, ilma et nad puhastaksid oma saapaid või riik, riideid, nii et ma arvan, et komisjon peaks ka siin reageerima kiiresti ja sõlmima kokkulepped. ja seepärast küsingi, millised kokkulepped teil juba on sõlmitud sellistes küsimustes? ja siis äh, küsiksin ka, millal teie arvates võib oodata vaktsiini? oleks hea, kui me kuuleksime mingit konkreetset kuupäeva, mitte lihtsalt tühje sõnu, tahaksime näha tegusid, aitäh mul on palve, kui teil on küsimusi, mida ei ole juba küsitud, siis äh, meie külaline peab varsti minema lennule Austriasse. Äh, teil on pool minutit küsimuse esitamiseks, kui teil on küsimus, mida juba ei ole küsitud. härra Häsling, palun Tobias äh,, jaa. ma proovin, jah, küsimus tunnistajate kohta, kui komis-, vabandust, tarastamise kohta tõesti on väga palju põhjuseid, miks tarasid üles panna, aga ma tõesti ei saa aru, Aafrika seakatku vastu võitlemiseks pole küll taradest mitte mingit kasu, ma ei saa päris täpselt aru, mida see äh, populatsiooni haldamine siis tähendab, meil oli kuulamine, kus öeldi, et äh, ei tohi nii palju jahtida metssigasid, sest siis nad levivad veelgi kiiremini ja milline on siis strateegia et äh, me ei jahi neid siis ja ootame, kuni nad siis lihtsalt ise välja surevad koos haigusega või mis strateegiat te siis kavatsete kasutada, ma ei saanud sellest aru, nii et äkki te selgitaksite. aitäh, järgmisena proua Mäkkines, palun no,. aitäh, mis puudutab ähm, väikemajapidamistest tootmist, kui palju see on aidanud kaasa taudi levikule ja kas need äh, üksused on registreeritud, nagu te ütlesite, et erandit ei ole, aga kas on olnud mingi kasv nendega seoses? proua Roppe, pool minutit. Iš tikrųjų, mane labai domina toks dalykas, kadangi esu iš tos vietos, iš to regiono, kur... Jah, mina olen ähm, piirkonnast, mis oli üks esimesi, kes selle probleemiga rinda pistmi üle nelja tuhande äh, sea on maetud äh, ja me ei saanud aru, kust see probleem tuleb. esimene, teine, kolmas, neljas äh, talu ja me ei tea täpselt, kust see probleem pärit on, mis oli selle esialgne põhjus, me ei tea neid põhjuseid, kas me saame siis sellisel juhul selle probleemi vastu võidelda. ja teiseks, millal ja milliste meetmete kaudu õnnestub meil peatada Äh, Valgevenest äh, tulevate mets, äh, nakatunud metssigade tulek ja need inimesed, need metssead tulevad ja tulevad ja see probleem ei kao kuskile. Thank you. Let me first um... ma kõigepealt vastaksin mõnedele konkreetsetele küsimustele, mille tõstatasid mitmed liikmed. finantsressursid. meie Äh, valdkonnas, äh, see, mida kureerib volinik Andrikaitis, on meil äh, veterinaarprogramm ja erakorralise olukorra fond, mida me kasutame ka teiste taudide puhul, nagu linnugripp, hüvitis nende loomade eest, kes põllumajandusettevõttes hukatakse, see moodustabki põhiosa finantsressurssidest, mille me liikmesriikidele eraldame ja veterinaarprogrammi raames oleme ka äh, kaasrahastamise meetmeid äh, ajakohastanud ka viiskümmend protsenti, mõnikord isegi kuni seitsekümmend viis protsenti. ja ma mainisin seda ka oma ettekande jooksul. üheks peamiseks küsimuseks on äh, surnud metsakorjuste kogumine metsast metsast on võimalik taud kaotada, korjates kokku nakatunud korjused ja mitmed liikmesriigid on rakendanud probleem, programmi, mis tagab, et ähm, metsast, äh, metsakorjuste avastamisel ja kõrvaldamisel äh, saadakse hüvitist. ja me oleme rahaliselt panustanud ka teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse Äh, ja ka liikmesriigid näiteks peavad läbi viima teadlikkuse kampaaniaid põhimaanteedel, äh, tagamaks, et äh, Ida-Euroopast reisivad isikud oleksid teadlikud ohtudest, mis on seotud seakatkuga. nii et on hulgaliselt meetmeid, millesse me omalt poolt panustame ja panustame ka kuni nelikümmend miljonit eurot teadusuuringute programmi vaktsiini leidmiseks. ja pean selgelt välja ütlema, et lähitulevikus ei ole ette näha vaktsiini. väga ulatuslikud vaktsiiniuuringud on juba käinud pikka aega, nagu te teate, Sardiinia on juba pikka aega olnud nakatunud, aga üliraske on leida seda vaktsiini, seni ei ole keegi suutnud leida vaktsiini, mis oleks olnud ka tõhus. ja isegi, kui kümne-kahekümne aasta pärast me saame vaktsiini, siis esimene kättsaadav vaktsiin on äh, süstitav ja üksnes äh, äh, seejärel saame vaktsiini, mida on võimalik ka metssigadele anda, näiteks nagu marutaudiga, mis õnnestus äh, meil likvideerida paljudes kohtades tänu seetõttu, et me saime sööda sisse seda panna, see oli suu kaudu manustatav vaktsiin. aga ma arvan, et ilmselt äh, enne kolmekümmet aastat sellist vaktsiini meil ei tule metssigade jaoks. Äh, see on väga vähe tõenäoline, nii et seda taudi me sellisel viisil kõrvaldada ei saa. ja mis Mm, puudutab seda lävendit, milline peaks olema metssigade populatsioon, et see taud välja sureks, me ei saa ju kõiki metssigu maha tappa äh, taudi likvideerimiseks, samamoodi nagu me ei saa likvideerida kõiki linde. nii et ilmselt me peame elama Aafrika sigade katkuga veel järgmised kakskümmend, kolmkümmend aastat Äh, kogu kontinendil, alates äh, Ida-Euroopast mm, äh, kuni Hiinani, mis on nüüd ka nakatunud osaliselt. tarastamise küsimus, mida ka mitmed tõstatasid pikad tarad ei aita eriliselt takistada taudi levikut. metssead äh, võivad murda läbi taradest, kaevata käigud nende alla ja nii edasi. ja pikad mm, tarad ei aita taudi leviku peatamisele kaasa. väiksemad tarad, nagu on kasutusel Tšehhi Vabariigis ja mida ilmselt äh, on kavas teha ka Belgias, on siiski mm, võimalik. siis äh, valmisoleku kohta. kõik liikmesriigid on osalenud neli aastat põhjalikult meie valmisolekukavade koostamises neil on olemas paigas mehhanismid, regulaarselt toimuvad äh, workshopid, rahvusvahelised kohtumised, GFTA-d mainisin, ja nende raames kogem-, võimusi omavad riigid äh, teevad koostööd riikidega, mis veel ei ole nakatunud. kuidas see taud levib, nagu ma ütlesin, isegi kui te kohaldate kõiki meetmeid, mida eksperdid on soovitanud, siis see taud äh, levib ikkagi üks-kaks kilomeetrit kuus. kui ta levib kiiremini kui see, siis see tähendab, et äh, mängus on niinimetatud inimtegur ehk et äh, taud ei ole levinud metssigade loomuliku liikumise teel, vaid äh, mehhanismi teel, mis on võimaldanud viirusel kiim-, kiiremini levida, nagu näiteks alguses Balti riikides. ja mm, näited, mis meil on Bulgaarias, Belgias, äh, Ungaris, Tšehhi Vabariigis, kus haigus tõesti hüppas ühest kohast teise, nii et see ei tulene metssigade loomulikust liikumisest, vaid põhjuseks on inimtegur. mingil moel see viirus jõudis sinna inimteguri kaudu, näiteks mm, keegi tõi selle viiruse sinna nakatunud äh, lihaga või kingadega või siin on palju erinevaid võimalusi äh, taudi epino-, epidemioloogia võib pakkuda siin selgitusi, aga hetkel näiteks eh, me ei tea, kuidas taud Belgiasse täpselt jõudis. uurimine on käimas. ja kui põhjus leitakse, siis me vaatame seda, aga ma ei usu, et me tegelikult iialgi päris täpselt suudame tuvastada, millal ja kuidas eh, taud Belgiasse jõudis. ja siis jahimeeste teadlikkuse tõstmine. kui me suudame taudi piisavalt vara avastada, siis saame selle levikut ka aeglustada. nii et väga oluline on, et taudi avastamisel tuleks vältida küttimist, et äh, metssead siis sureksid seal, kus nad on. see taud on üheksakümmend üheksa protsenti äh, surmav metssigadele ja kodusigadele. nakatumise hetkest viie päeva jooksul siga üldiselt sureb, kui ta jätta metsa ilma äh, häirimata, siis äh, see nakatunud metssiga äh, sureb ise mõne päeva jooksul, aga tuleb tagada, et see taud ei leviks sealt edasi. küsimus oli ka korjuste likvideerimises, see on tähtis teema mõned rääkisid ka metssigade arvukusest, arvukustihedusest ja et äh, mõnikord on praegu rohkem metsiku kui varem ja metssigade arvukuse tuvastamine on väga keeruline protsess, sellega tegelevad paljud. tooksin vaid ühe näite, Tšehhi Vabariigis ühes kuulsas metsas parimad eksperdid hindasid kakssada viiskümmend metssiga olevat selles metsas ja pärast seda, kui kõik korjused olid kokku korjatud, leiti, et seal oli hoopis kuussada viiskümmend korjust. nii et äh, ekspertide hinnang ei vastanud üldse tegelikkusele, väga raske on äh, hinnata metssigade arvukust. Äh, hinnangud Eh, hinnangut, et on vähem või rohkem metsigu kui varem, see on vägagi kõikuv arv ja väga raske arvata, kui palju see tõele vastab. mida me teeme liikmesriikide abistamiseks? Eh, peame tagada, et neil oleksid ehm, parimad eh, teadmised ekspertide tasandil äh, ja näiteks ka Belgias oleme sedasama teinud äh, taudi avastamisel, et nad saaksid äh, kõige ajakohasemaid ekspertnõuandeid. mis puudutab kaubandust ja jällegi äh, kui tuua välja Euroopa kaart, siis meie oleme rakendanud regionaliseerimist ja teinud seda väga edukalt. Euroopa Liidu taudivaba piirkond on selge ja väga vähe puhanguid on ka väljaspool kontrollitud piirkonda. mõned äh, riigid, USA ja mitmed teised aktsepteerivad meie regionaliseerimise põhimõtet, aga on ka riike, kes ei aktsepteeri seda, näiteks Venemaa, me oleme kaevanud Venemaaga WTO-sse ja sooviksime eh, ja otsus oli, et Euroopa Liidul oli õigus rakendada regionaliseerimise põhi, eh, põhimõtet. nii et me püüame veenda kolmandaid riike eh, regionaliseerimise põhimõtte kasulikkuses. siis strateegia, mis on ka meie veebilehel ja mille meie eksperdid regulaarselt üle vaatavad, seal on kolm tsooni. üks tsoon, kus on äsja avastatud viirusepuhangud, nagu Belgia, seal on väga karmid reeglid, mida tuleb kohaldada, põhimõtteliselt äh, liikumiskeeld, äh, et tuvastada, mis on toimunud, siis on taudistunud ala nagu Eesti ja Läti, kus taud on olemas, Äh, äh, on väga vähe veel elus olevaid metsiku, nad saavad küll taudi, surevad, aga me ei saa vähendada metssigade arvukust äh, sellise piirini, et see taud kaoks ja siis on meil ka strateegia taudivabade alade jaoks, kus me peame vähendama metssigade arvukust ja seda saame teha vaid jahimeeste abiga aga jahimehed peavad ka mõistma seda rolli, mida nad metsas mängivad. aastaid on tegelikult olnud meil hea koostöö jahimeestega ja väga oluline on, et nad mõistaksid, miks nad peavad jahti pidama just ühel moel ja mitte teisel. jahimehe eh, esmainstinkt on loomulikult püüda säästa emaseid ja tappa isaseid eh, sest emased äh, annavad järgmise põlvkonna metsigu, aga me peame jahimeestele selgitama, millised on õiged põhimõtted. Euroopa Jahimeeste Assotsiatsioon on võtmetähtsusega koostööpartner. ja on algatatud teadlikkuse tõstmise kampaaniad jahimeeste seltsidega liikmesriikides et nad mõistaksid, kui strateegilise tähtsusega on jahipidamismeetod. ja ka näiteks Belgias on meie eksperdid äh, selgitanud äh, selle piirkonna jahimeestele juba, mida nad peaksid tegema ja millest nad peaksid hoiduma, selleks, et takistada taudi edasist levikut. Belgias me oleme püüdnud isoleerida selle mm, taudipuhangu tuumikku ja seal seda aud likvideerida. on hulgaliselt metsigu, keda liikmesriikides kütitakse ka taudivabades piirkondades ja keda testitakse, et nad ikkagi on taudivabad. nagu ma ütlesin, nakatumise korral taud tapab üheksakümmend üheksa koma viis protsenti äh, metssigadest. nii et äh, kui see mingisse mm, piirkonda jõuab, siis põhimõtteliselt paari nädalaga see metssea populatsioon seal hävib. minu poolt hetkel kõik, aitäh! suur tänu! mul oli tunne, et te võib-olla unustasite oma lennuki ära härra Hoitamaa, palun. kuulsin uudistest, et äh, Belgia haigusepuhangud on ulatuslikumad kui äh, mujal, äh, viiskümmend kolm nüüd siis juba on, on tuvastatud, äkki räägiksite sellest? Now... oma sissejuhatavas sõnavõtus ma juba ütlesin, et meil on juba üle viiekümne äh, metssea selles väikeses piirkonnas äh,, kõik, kõik, kõik selle piirkonna äh, metssead äh, surevad, äh, järgmisel nädalal võib neid, neile jahti pidada, see ei ole oluline, kui palju neid juhtumeid tegelikult on, aga kõige olulisem on see, et nad jääksid sellesse piirkonda. kõik selle piirkonna metssead äh, tapetakse, hukkuvad, me peame kandma hoolt selle eest, et et äh, inkubatsiooniperioodi jooksul nad sealt välja ei liigu, äh, et nad ei nakata teisi metsi ning äh, me hävitame kõik nende karjused. näete siin kaardi peal ka, meie jaoks ei ole tegelikult oluline, kas sul on üks puhang või sada puhangut juhtumit, oluline on teada, kus see haiguse puhang aset leiab ja siis piirata selle levikut meil on siis tegemist väikese piirkonnaga Belgias ja praegu oleme võtnud tõsiseid meetmeid selleks, et äh, levikut piirata. suur tänu, vabandust, alguses mul ei olnud küsimust, aga nüüd siiski on, äh, ühelt poolt te ütlesite siin, et me ei saa piirata metsa populatsiooni, aga nüüd te ütlete siiski, et äh, et see on võimalik voorzitter uh.... esimees, minu koduriigis Hollandis ei ole praegusel hetkel äh, seakatku, aga me ei tea täpselt äh, äh,, kas see ka nii on, sest me ei tea ju ka äh,, kas meile on jõudnud äh, sigasid Belgiast, mis on olnud nakatunud. alors in, in area where there is no wild boar like so, piirkonnas, kus ei ole metssigu, nagu näiteks suur osa Hollandis, suur osa Taanis, seal metssigu ei ole ja seetõttu äh, haigus ei ole seal väga püsiv. aga inimteguri mõjul võib siiski äh, konkreetses äh, talumajapidamises nakkus olla ning siis kehtivad samasugused tavapärased haiguse peatuse peatamise meetmed ja ettevaatusabinõud, aga kui on metssead, on olukord teistsugune, piirkondades, kus ei ole metssegu, on võimalik haigus välja juurida, aga metssead kannavad haigust keskkonnad äh, edasi ning hoiavad seda keskkonnas <clears throat> Thank you. That's the reason I ask about defense while we don't have ja sellepärast ma küsisingi kaitse äh, kohta. ma tahtsin, äh, meil ei ole väga palju metsi, kuhu äh, meil, meil tõesti ei ole neid väga palju, me tahame vabaneda kõigist neist. ja me tahame seetõttu saada seda tara, et metssead ei tuleks Taani, me oleme väga suur seatootja riik ja komisjon ütleb ei, ei, ei tuleks, tohiks ehitada seda, seda tara, aga meie tahame seda siiski ehitada selleks, et äh, Aafrika sõjakatke ei tuleks sealt. selles küsimuses me ei jõua ühe üksmeelele mm.. Ähm, V-am întrebat legat de îngroparea porcilor versus incinerarea. härra Buda ja ma küsisin äh, nende sigade matmise kohta vastandatuna nende põletamisele, kui turvaline on neid matta ja kas ei oleks parem neid äh, hoopistükkis äh, põletada, sellepärast et muidu närilised võivad nad üles kaevata ja, ja haigus äh, võib ju olla nakkusohtlik kolm-neli päeva. no mu question. Yes, sorry, I, I forgot. vabandust, ma unustasin need paar küsimust ära, mis puudutab tara, siis ma ei ütle, et tara on kahjutu või kasutu. ma lihtsalt lähtun EFSA arvamusest ning nõuandest, et tarad, mis on pika ulatusega, äh, ei ole kasulikud, sellepärast et ühel või teisel moel metssead saavad sellest mööda või üle. oleme varem näinud seda samuti teiste haiguste osas. Äh, see ei aita tegelikult haiguse levikut peatada. samas äh, saja protsendi äh, metssegade hävitamine on väga raske protsess. seda on võimalik teha väikesel maa-alal, nii nagu Tšehhi Vabariigis on tehtud, aga kui mets on suur, siis ei ole võimalik lihtsalt tappa kõiki metssigu. ei saa tappa lihtsalt kõiki metslinde, ei saa tappa ka kõiki, kõiki metssigu ja seetõttu ei ole võimalik tagada, et äh, metssegade populatsioon oleks nii väike, et äh, haigus lihtsalt ei leviks enam. Need olid siis äh, need teemad, mille teie tõstatasite ja mis puudutas matmiste küsimust. jah, on erinevaid korjustest vabanemise mooduseid. seda saab teha väga turvaliselt, äh, seda saab teha nii äh, põletamist kasutades kui ka matmist kasutades, kui võetakse meetmeid selleks, et äh, lihashaigus ei jääks püsima isegi siis, kui see on maetud. aga mõningates priirides kus on äh, võimekusega probleeme, kui ei saa hävitada kiiresti suurt kogust korjuseid, äh, ja sellisel juhul võib seda siiski kasutada suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, kindlasti me sellest teemast räägime veelgi ja mitte ainult ühe korra paraku. ja nüüd see lähenemine on hoopis tei-, pisut teistmoodi, proua Aguilar ütles, et Hispaanias on nad võidelnud juba kolmkümmend viis aastat selle haiguse vastu ja seisukohad muutuvad aja jooksul, tõsi see on, meie külaline peab nüüd lennuki peale leppama, nii et äh, pöördume selle teema juurde tagasi mõni teine kord, läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. järgmine päevakorrapunkt käsitleb siis äh, uusi konkurentsieeskirju põllumajanduspoliitika toidutarneahelas äh, ja meile tutvustatakse uusi konkurentsieeskirju pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja professor Kätlin Turkont ei ole küll täna kohal, aga anname talle kõik informatsiooni edasi. ja me räägime siis ähm, ühise põllumajanduspoliitika toidutarne ahelast ja uutest konkurentsi eeskirjadest. see Castro raport on sellega samuti seotud, nagu te teate ja Omnibussi määrus. ja see on seotud väga paljude erinevate meie aruteluteemadega, aga nüüd annan sõna meie tänastele esinejatele võimalikult kiiresti. meil on kohal proua Katrin Delconti, Nanti ülikooli poliitika ja õigusteaduskonnast. ja härra Antonia Jannarelli Itaaliast, Bari ülikoolist. Teil on äh, kakskümmend minutit oma ettekande tutvustamiseks. palun olge lahked, kui olete valmis, siis meil on suur rõõm teie sõnavõtte kuulata. palun, kakskümmend minutit olge lahked, mis te sellest teemast arvate? lugupeetud äh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, äh, mul kodus ära. tehnilise probleemi tõttu ei ole kõnelejat kuulda. Les principaux points euh, de notre étude meie uurimuse põhipunktid ähm, ja seda väärmiselt Telegram stiilis. meie uurimise eesmärgiks ja meie tänase tutvustuse eesmärgiks on ähm, teha väike kokkuvõte põhimõtetest, millest lähtuvad ka uued konkurentsieeskirjad ühises põllumajanduses. ja me tahaksime anda teile ülevaate õigusraamistikust, mitte ainult positiivse õiguse seisukohast äh, omnibusnist, äh, vaid ka äh, paki üld, pakiga seoses üldisemalt. ja esitaksime teile siis omalt poolt ka mõningad soovitused. konkurentsieeskirjade õigusraamistik tugineb alates tuhande 000 viiekümne kaheksandast aastast ühise põllumajanduspoliitika konkurentsireegli põhimõtetel. artikkel nelikümmend kaks näeb ette, et äh, konkurentsieeskirju ei rakendata põllumajandussaaduste tootmisele ega ka nendega kauplemisele, välja arvatud juhul, äh, et Euroopa Parlament ja Nõukogu äh, otsustavad nii, võttes arvesse artiklit kolmkümmend üheksa ja seal seatud eesmärke. põllumajanduspoliitika eripära ning ühise põllumajanduspoliitika sotsiaalne mõõde äh, vajab konkurentsi eeskirju korjade kohaldamisel arvesse võtmist. samas konkurents võib tuua ohvriks äh, ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidele, ehk siis põllumajanduspoliitikas konkurentsi eeskirjade kohaldamine peab alati äh, võtma arvesse ühise põllumajanduspoliitika eesmärke konkurentsiga seoses, ehk siis äh, konkurentsi eeskirju arvesse võttes, konkurentsi arvesse koha, konkurentsieeskirju kohaldades ei võeta arvesse mitte ainult majandustegureid, vaid ka artiklis kolmkümmend üheksa seatud eesmärke. ja otsus, praktiline otsus ning äh, tootjaorganisatsioonide äh, ülesanne peab lähtuma ühtsest põllumajanduspoliitikast ning põhimõtteliselt konkurentsieeskirjad ei kuulu, ei kohaldu neile. ja ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta neljateistkümnendal novembril kinnitas seda kohus, kes ütles, et tootjaorganisatsioonide missioon äh, ei ei ole otsene erand konkurentsiõigule, mis puudutab teisi kokkuleppeid äh, ja tavasid, tootjate tavasid ja organisatsioonide tavasid, siis äh, tuleb lähtuda artiklist sada üks, välja arvatud mõningatel juhtudel, äh, mille puhul kehtib ühtse põllumajanduspoliitika määrus, määrus kakskümmend kuus ja erinevad määrused kinnitavad seda asjaolu, et põllumeestel on vaja erilist kaitset, äh, sellepärast et kõik otsused, äh, mis on seotud nende toodetega, on ähm, erandiks artiklis sada üks, sellepärast et nad on vajalikud selleks, et saavutada artikkel kolmkümmend üheksa eesmärgid. mis puudutab ainult põllumehi ühendavaid organisatsioone, siis äh, mõlemad organisatsioonid ning põllumeeste vahelised kokkulepped kas tegemist on siis mingi konkreetse organisatsiooniga või liiduga või ühendusega, kõik need organisatsioonid on äh, jäetud artikli sada üks kohaldamisalast välja, välja arvatud juhul, kui sellega kaasneks ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamata jätmine. see eeskiri toob ähm, kaasa asjaolu, et tootjate kokkulepped on piiratud ning äh, neid ei saa rakendada põllumajandustoodete hindade suhtes. ja seda raamistikku arvestades tuleb öelda, et äh, selle rakendamine aja jooksul on toonud kaasa teatavaid piiranguid seoses äh, selle raamistiku äh, tõlgendamisega. on üks seisukoht, et primaarne on ühtne põllumajanduspoliitika ning äh, konkurentsieeskirjad jäävad sekundaarsele kohale. ning äh, Euroopa Kohus ning komisjon on tõlgendanud seda erinevalt, rikkudes seda põhimõtet artikkel üks kolm null kaheksa kaks tu-, määrus üks kolm null kaheksa murd kaks tuhat kolmteist kinnitas sellist lähenemisviisi ja sellekohased artiklid, mis käsitlevad tootja käitumist, kinnitavad seda ja teisest küljest konkurentsieeskirju rakendatakse ainult tootjakokkulepete suhtes määruses üks kolm null kaheksa ning ka seoses keeluga äh, Hiina hindade reguleerimise kohta äh, toodi sisse kaks erandit üks ühiste läbirääkimiste kohta ja üks piimasektori kohta. artiklid sada kuuskümmend üheksa, sada seitsekümmend, sada seitsekümmend üks puudutasid siis läbirääkimisi oliiviõliga ähm, ja loomalihasektori ning põllukultuuride kohta samas ähm, see hõlmas ainult kvantitatiivseid tingimusi riiklikul ning Euroopa tasandil. teistes artiklites on teistsugused erandid, kus lähtutakse turutõhususe kriteeriumitest, nagu ähm, varem artiklis sada üks mis on siis äh, äh, meie praegune konkurentsieeskirjade õigusraamistik pärast omnibussi määruse vastuvõtmist? turupõhine põllumajandus ning äh, hindade arvesse võtmine, üha suurem kontsentreerumine on toonud kaasa vajaduse tugevdada tootjate ja tootjaorganisatsioonide rolli ning ülesannet selleks, et tugevdada põllumeeste kohta äh, toidu tarneahelas. tuleb anda võimalus kollektiivseteks sammudeks ning võidelda äh, ebaõiglaste kaubandustavade vastu. ja tuleb rohkem keskenduda õiguskindlasele majandus Äh, üksuste jaoks. juhul, kui asi puudutab ähm, konkurentsieeskirja põllumajandussaaduste tootmist ning nendega kauplemist. omnibussi määrus muudab põhimõtteliselt äh, lähenemisviisi ja antakse nüüd võimalus kollektiivseteks läbirääkimisteks lepingulisteks läbirääkimisteks äh, nii äh, PO-dele kui AOP-dele äh, ja tuleb rõhutada, et kollektiivsed läbirääkimised võivad nüüd puudutada ka hinda, mis on tõesti suur edasiminek võrreldes varasema määrusega üks kolm null kaheksa kaks tuhat kolmteist. nii et siis konkurentsieeskirju käsitlev õigusraamistik on muutunud, sellepärast et nüüd ei toonitata mitte ainult ühtse põllumajanduspoliitika primaarsust, vaid ka põllumajandusorganisatsioonide äh, primaarsust toiduaine tarneahelas. see on märgatav edasiminek ühise põllumajanduspoliitikaga reguleerimisega seoses ning äh, ühine põllumajanduspoliitika on tähtsamal kohal veel rohkem kui varem ning äh, samas äh, see uus õigusraamistik konkurentsieeskirjade kohta ühtse põllumajanduspoliitika ja toiduainega seoses vajab suuremat selgust ning konsolideerimist, et õiguskindlus oleks äh, suurem ning äh, tekst tõhusam. ning äh, just nimelt selles kontekstis on meil omalt poolt mõned soovitused, soovitused, mille eesmärgiks on tagada see, et ühtse põllumajanduspoliitika eesmärgid jõustuksid. omnibussi määrus kajastab äh, konflikti, mis tekkis äh, parlamendi ning komisjoni vahel seoses äh, ühtse põllumajanduspoliitika ning konkurentsivaldkonna omavahelise suhtega. oluline on see, et ühtse põllumajanduspoliitika reformis PO-de roll ning konkurents jäid tähelepanu alt kõrvale. see jäi tõesti kõrvale teisejärguliseks küsimuseks ja keskenduti sümmeetriale. kuid samas on, see on teema, mis on oluline õiguslikust seisukohast, mitte ainult majanduslikult, kus üritatakse saavutada ebavõrdsuse kadumine äh, mingisuguses sektoris, kui oli, on tegemist struktuurilise äh, sümmeetria puudulikkusega, siis um, nüüd siis selle teemaga seoses ja artikkel asjakohane artikkel ühtse põllumajanduspoliitika eeskirjades üritas varasemaid möödapanekuid kuidagi korrigeerida me arvame, et äh, viide artiklile sada üks tuleks äh, ära võtta äh, artiklist sada viiskümmend kaks, see käsitleb läbirääkimisi organisatsioonidega, see tegemist on siis ühise põllumajanduspoliitika sise-eeskirjaga ja viide artiklile sada üks ei ole põhjendatud siin, sellepärast et sellega üritatakse üritatakse eitada ühise põllumajanduspoliitika primaarsust. me püüame siit siis välja võtta neid viiteid, mis äh, hoiavad ähmaseks ja organisatsioonid, mille puhul toim-, tuleb äh, omaniku, on tegemist omanikusuhete üleandmisega on ähm, ühte tüüpi organisatsioonid, siis on organisatsioonid, kes äh, tegelevad kollektiivläbirääkimistega ning ähm, sellega kaasneb teatav ebakindlus sätestes äh, ning äh, ähm, see võib tuua mängu ka kooperatiivid, kus on alati äh, tehtud ka hinnaalast koostööd ilma konkreetsete konkurentsieeskirjadeta. ja selleks, et tootjaorganisatsioonide roll oleks selge, siis äh, konkurentsiorganisatsioonid võivad endiselt sekkuda, aga kuna aga need otsused võivad piduta, äh, puudutada ainult tulevikku, need ei ole tagasiulatuva mõjuga. sel-, kõik sellised äh, selgitused on küll olemas juba öö, äh, Omnibussis, aga neid tuleks täpsemalt öö, täpsustada. ja siis veel soovitusi seoses artikliga kakssada üheksa sellest määrusest artikkel kakssada üheksa sisaldab erandeid, käitumisi, mis tegelikult ei ole äh, otseselt äh, ühtse põllumajanduspoliitika alla kuuluv ja ei äh, ole siis välja jäetud konkurentsieeskirjadest. artikkel kakssada üheksa vajab meie arvates täpsustamist. artikkel kakssada üheksa käsitleb praeguses sõnastuses neid tavasid, käitumisi ning otsuseid, mida tootjaorganisatsioonid, tunnustamata tootjaorganisatsioonid äh, teostavad või langetavad ning äh, ka tunnustatud tootjaorganisatsioonide äh, tegevust. mis erineb saja viiekümne, artiklist sada viiskümmend kaks. artikkel kakssada üheksa käsitleb siis seda, seda tuleb täpsustada, selle reguleerimisala tuleb täpsustada, see peaks äh, siis kehtima mittetunnustatud organisatsioonidele ning äh, tunnustatud äh, assotsiatsioonide ja organisatsioonide käitumisele, mis ei ole hõlmatud artikliga sada viiskümmend kaks. ja kui üks osa varasematest probleemidest oleks olnud sellisel juhul lahendatud, sellepärast et äh, nüüd oleks saanud siis äh, sellisel juhul rakendada kahesaja üheksandat artiklit. rääkides endiselt artiklist kakssada üheksa, meile tundub, et äh, oleks see kasulik sealt jätta see hinna, hindade, hinnakokkulepete keeld tühistada, sellepärast et muidu sellepärast et tegelikult on seda juba tehtud. see keeld, seda omal ajal õigustati varasema hinnapoliitikaga, aga tegelikult Ameerika õiguses ei ole sellist keeldu Capper-Wall Street Act, mis reguleerib Ameerika Ühendriikides, lubab alates tuhande üheksasaja kahekümne teisest aastast sõlmida kokkuleppeid, mille puhul ei kehti konkurentsieeskirjad, sealhulgas ka selliseid kokkuleppeid, kus on hind kindel. ja siis veel, mis puudutab hindade kokkulepete keelustamist, kui meie tootjaorganisatsioonid ja majandusettevõtted saavad hinnad endas kokku leppida ning see annaks rohkem tõhusust ka artiklile äh, äh, sada viiskümmend kaks B ähm, sada kuuskümmend kaks B. ja see uus artikkel kakssada üheksa koos nende äh, põhja, põhimõtteliste muudatustega, muudatustega oleks varasema diivide probleemi äh, kohe lahendanud. siis äh, ebaõiglased kaubandustavad äh, meie ettepanek oleks rakendada äh, reguleeri-, laiendada reguleerimise ala äh, kõikidele põllumajandustoodetele mm. Ähm, toidutarneahelas ähm, ähm, ning sealhulgas ka mitte väikestest põllumajandustoodetest äh, pakkujatele. ja samuti oleks meil vaja üldisemalt selgemat äh, viidet majanduslikult sõltu, tarnijate majandusega sõltuvusele. suur tänu, te pidasite oma kõne eest kinni, suur tänu teile ja kõigepealt saab sõna härra Tanta. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu äh, proua Catherine Delconti ja härra Antonia Janere Relli selle huvitava uuringu eest, väga huvitav on, kui me oleme osalenud mingisugustes läbirääkimistes, oleme tuttavad kõikide üksikasjadega ja siis pärast näeme, mis, millised tõlgendused tulevad ja millised on edasised arengud me oleme lõpetanud läbirääkimised, Omnibussi läbirääkimised lõpetasime need kaheteistkümnendal ok-, oktoobril, enne kui me teadsime, millise otsuse langetab Euroopa Kohus diivide küsimuses vastasel korral, oleksime me äh, asju võib-olla teinud natukene teistmoodi. aga äh, panin tähele, mida te ütlesite varem äh,. on vaja ühelt poolt äh, tugevat jõudu selleks, et komisjoni äh, õiguspoliitikale vastu astuda ning samus on vaja otsusekindlaid samme, mul on mõningad äh, märkused teie praegusele sõnavõtule sellega seoses. mis puudutab teie ettepanekut, siis artikkel sada äh, viiskümmend kaks, siis jah, tegemist oli paradigma muutusega äh, konkurentsieeskirjade kontekstis, tegemist oli selge poliitilise valikuga, mille kaasõigusloojad tegid. nagu teiegi oma tekstis ütlesite, me peame õppima sellest öö, kuuekümnendate ühise põllumajanduspoliitika lõpukogemustest, tegemist oli siis nii-öelda riikliku hinnapoliitikaga ning me ei tahtnud, äh, et selline hinnapoliitika jätkuks. ükskõik, milline organisatsioon seda ka peaks tegema. kui me nüüd oleme lõpetanud sellise lähenemise, üheksakümne teisel aastal taheti arendada edasi meie tootmist äh, vabaturumajanduse ning äh, läbirääkimiste käigus lepitavate hindade süsteemiga. ja erandid, erandite kasutamine äh, tundub mulle juriidiliselt õige, kohus on ka selle kohta oma arvamuse öelnud, kuid erandite andmine on selge sõnum avalikkusele, kes tahab, et me langetaksime otsuseid selles valdkonnas, see on ka selge sõnum tootjatele, kelle seisukohad on olnud selged. siis äh, omanikusuhetele ülekandmisele viite, viitest loobumine äh, on äh, tingitud sellest, et Omnibus selgitab seda asja ise ja Konkurentsiameti võimud Euroopa Parlament on siin oma selge suha välja öelnud. see on äh, põhjenduspunktides sees. ning äh, on mõeldud kaitsmaks meid tulevikus. artikkel kakssada üheksa Te rääkisite ise sellest artiklist, see on äh, nii-öelda operatiivne säte, mida võib kasutada, aga see on põhjus. Äh, me oleme selle ettevaatusabinõu kasutusele võtnud äh, selleks, et saaks esitada komisjonile küsimusi, esitada ettepanekuid, ei peaks ära ootama mingisuguseid sanktsioone. siin me lahtume öö, kohtupraktikast, enne kui kohtupraktika veel aset leiab nii-öelda, kui nii võib öelda. ja indiivide juhtumise puhul ähm, siis äh, loomulikult äh, seab äh, see küsimärgi alla selle erandi rakendamise ähm, moe ehkki meil on olnud oma tõlgendus sellest, hindade kokkuleppe keeluklausli tühistamine. siin on erinevaid huve ja see oleks otse ka punane rätt konkurentsi peadirektoraadile. liikmesriigid tõstatasid selle teema omnibussi triloogide käigus. me ei tahaks artiklid sada viiskümmend üheksa, sada nelikümmend kaks ja äh, miinimumhinna teema on sellega seotud. artikkel kakssada üheksa, see, selle käsit-, sisu käsitlemine lükati edasi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. Albert Tess ja Paolo del Castro olid äh, meie läbirääkijad ja me äh, jõudsime arusaamani Eesti äh, eesistujaga selles küsimuses. artikkel kakssada kakskümmend kaks äh, hõlmab äh, küsimusi, mille puhul me peaksime olema väga ettevaatlikud minu arvates. igal juhul suur tänu teile teie analüüsi eest, äärmiselt huvitav ajahetk Äh, sellest lähtuvalt saame siis me äh, ise mõtiskleda selle üle, kuidas on konkurentsieeskirjad arenenud. pärast omnibussi on äh, olukord muutunud, ka põllumajanduspoliitika on muutunud ning teie analüüs seda teretulnud. nüüd ma annan teile kuus minutit selleks, et te saaksite kokku võtta, härra De Castro. jah teen lühidalt, sest härra Tanta tõi juba väga paljud minu mõtted ka välja. kõigepealt suur tänu meie ekspertidele, kes täna tulid meie ette. kui keegi nagu mina, kes on Omnibusi äh, direktiiviga tegelenud ja nüüd räägib äh, uutest ebaõiglastest konkurentsieeskirjadest, siis see uuring on minu jaoks äh, muusika kõrvadele. ning nüüd tuleb tõesti rääkida ainult juriidilistest nüanssidest ja ma tõesti loodan, et sellega arvestatakse ka siis, kui me hakkame neid raskeid läbirääkimisi pidama. Teie kokkuvõtted ja soovitused äh, parlament on nendega nõus ja kasutab neid. näitasime seda ka hääletusel ja nüüd on pall nõukogu värava poolel ja, ja ka komisjoni värava poolel ning nemad peavad selle küsimusega edasi minema. ma arvan, et see uuring aitab kaasa sellele, et meie kolmepoolsed läbirääkimised on võimalik enne jõulupuhkust lõpetada. mul on veel üks märkus ja siin äh, ma tegelikult ei pöördugi teie poole, vaid pigem komisjoni poole. selliste tulemuste puhul koos selliste teaduslike tõenditega, kui vaadata siin neid tootekirjeldusi, tootekirju ja ebavõrdseid konkurentsitingimusi ning kohaldusala, mis peaks siis laienema kõikidele ettevõtetele kõik, mis on ebaõiglane, on lihtsalt ebaõiglane ja ei sõltu absoluutselt sellest, kui suurte ettevõtetega on tegemist. kas komisjon ei peaks selgemalt võitlema ka selle eest, mida otsustas parlament ja vastavalt sellele siis ka nõudma nõukogult positiivsemat tulemust läbirääkimistele? oi, minule see küll meeldiks, ütles härra Sikerski. järgmisena härra Pess, palun. aitäh, esimees suur tänu mõlemale kõnelejale, ma ei ole jurist aga tahaksin siiski kommenteerida ühte punkti, sest ma tegin selle küsimuse koos kolleegiga ja see puudutas nüüd äh, neid äh, kokkuostu kogukondi äh,. ma ei mõelnud siin suuri supermarketikette, vaid äh, neid, nende kohal olevaid kokkuostu äh, kogukondi ja Paolo de Castro kolmepoolsetel läbirääkimistel kindlasti toob selle ka eraldi välja, sest see tõi endaga kaasa segadust. ma kohe kindlasti ei hakanud äh, siin äh, seda küsimust esitama selleks, et äh, jaemüügiks kokkuostjaid äh, raskustesse panna me teame väga täpselt, et meil on siin ka selliseid äh, suuri kokkuostuettevõtteid, äh, mis tegutsevad üle Euroopa ja ma arvan, et nende tegevust tuleb piirata selleks, et tagada kõigile äh, õiglane konkurents ja võrdsed tingimused. tahtsin seda siin selgitada on täiesti selge, et midagi tuleb kohe ette võtta. mina esitan kõige, esindan siin kõige suuremat fraktsiooni, Rahvapartei fraktsiooni. ja meie suhtume pigem sõbralikult äh, ettevõtjatesse. kui me kaks aastat tagasi oma fraktsioonis seda küsimust arutasime, siis äh, tegelikult ainult üks inimene oli vastu sellele, et midagi tuleb ette võtta. ja ma arvan, et see näitab väga hästi. meie fraktsioonis on tõesti peaaegu kõikidest liikmesriikidest esindajad ja isegi Põhjala riikide esindajad, kes pigem on majanduse osas liberaalsed, leidsid, et midagi tuleb kohe kindlasti ja kiiresti ette võtta, sellepärast ma tõesti loodan, et jõutakse suurepärasele tulemusele selleks, et talunikud ja ausalt töötegijad saaksid tugevama positsiooni kaubanduskettide vastases võitluses. ma olen siin tõesti kümneid aastaid juba olnud äh, Euroopa Parlamendis ja näinud, kuidas on turumajandusse sekkutud. näiteks kahe tuhande viiendal aastal alustasime me algatust selleks, et rändustasud kaotatakse. ka toona sekkusime ähm, turumajandusse, aga see oli vajalik sellepärast, et mobiilioperaatorid ei olnud nõus üle Euroopa ühesuguseid hindu ähm, tagama ja seega tarbijad nii-öelda lüpsti ja seega näitab, et vahel on vaja sekkuda aitäh, järgmisena härra Roppe, palun. meil on veel natukene aega. E, suur tänu, esimees. suur tänu meie ekspertidele nende ettekannete eest, see teema on meie jaoks tähtis ja väga ajakohane mul on mõned konkreetsed küsimused. konkurents, uhke sõna, eks ole, aga jääb mulje, et konkurentsi kasutatakse ära selleks, et kaitsta vahendajate ning kaupmeeste huve, kes võivad oma kulud kirjutada tarbijate kraesse ja tarnijad peavad siis lihtsalt pakkuma oma öö, toodet ja neil ei ole mingisuguseid kaitsemeetmeid, nende suhtes rakendatakse ükskõik millist lähenemist kasutades, nii et võrdsust ei ole. ja samas, kui nad peavad hinda tõstma, kui nad ei tee seda kas võiks äh, kanda hoolt selle eest, et need, kes investeerivad, näiteks põllumajandustootjad, saaksid teada, et äh, nad ei jää pankrotti ja saavad siiski elatist teenida oma töö kaudu. kui me jätame tootjad täiesti üksi, ilma igasuguste kaitsemeetmeteta, siis äh, ei kao ju probleem kuskile loomulikult riigiti on olukorrad erinevad, on riike kus, kus kakskümmend protsenti toodetest, tootjatest on loonud äh, kooperatiivid või kuuluvad sellesse, mõningates liikmesriikides on äh, see kuuskümmend protsenti. ja mis puudutab toetusi, siis äh, need erinevad kolmekümne, neljakümne protsendi võrra ja kõik need äh, otsetoetused peaksid olema kasulikud äh, kõigile. ja toe-, kellegi toetamine, kes aasta pärast pankrotti läheb, see ei ole ju mõistlik. hinnad on hoopis teine probleem. hinnaerinevused on ka üüratud, kolmekordsed lausa kes vastutab selle eest, et meil ei ole piisavalt, äh, piisavalt seda valdkonda reguleeritud, kas see on konkurentsieeskirjade süü või millegi muu süü? Rapuda, palun. jah, uh, hästi lühidalt, esimees. eile käisin põllumajandusmessil Rumeenias ja tootjad rääkisid, et neil on suuri probleeme ik-, ka veel sellega, et talunikud astuksid kooperatiividesse, mis nende huvisid esindaksid. me peaksime sellega arvestama ja me peaksime avaldama survet liikmesriikidele selleks, et nad motiveeriks talunikke ühinema, sest see on tegelikult ainus võimalus turul ellu jääda. meil on olnud tõesti kollektiviseerimist, kolhoosid ja kõik muud sellised asjad ja just sellepärast inimesed kõhklevad aga ma arvan, et tegelikult meil peaksid komisjonil olema võimalused kaudselt mõjutada liikmesriike selleks, et talunikud ühineksid. kui me räägime nüüd äh, hindadest äh, mida saavad talunikud oma toodete eest. meil Rumeenias on äh, nafta hind tõusnud nelikümmend protsenti ja me tõesti peame ka saama võimaluse siis kohandada hindu vastavalt sellele, mis turul toimub. proua Mäkines, aitäh esimees, aitäh ekspertidele, ma ei tea, kas meil on siin praegu konkurentsi või põllumajanduse peadirektoraat komisjonist esindatud, oleks väga hea, kui konkurentsi peadirektoraadi esindajad vastaksid nendele küsimusele. ma saan aru, et te kõik nüüd naerate. see on tegelikult praegu kõige tähtsam punkt. meil on seisukoht, meil on eksperdid, kellel on seisukoht, mida me jagame. aga konkurentsivõime peadirektoraadist me midagi sellist ei kuule põllumajanduspoliitika kohta. kas te võiksite meile anda juhiseid selle kohta, kuidas seda lahingut võita, sest siiamaani on olnud võitlus väga raske. aga kõik, mida te pakkusite välja õiglase kaubanduse kohta, see aitab meid väga palju edasi, aga ma tahaksin tõesti saada juhiseid selle just konkurentsivõime peadirektoraadi väga spetsiifilise seisukoha kohta, et eh, hind on kõige tähtsam ja et meil ei ole võimalik vaadata ülejäänud tarneaheldat, ahelat ja, ja mõjusid siis ka põllumajanduspoliitikale. aitäh kui te kohe alguses annate käega märku, et soovite sõna saada, siis ma tean ka, kui palju ma saan igale kõnelejale äh, kõneaega anda, aga kui te alles arutelu ajal käega märku annate, siis ma pean hakkama aega lühendama, ma tahaksin aga aega õiglaselt jagada. Uh, thank you as the debate develops. aitäh kui arutelu areneb edasi ja siis tulevad uued küsimused pähe, sest tegemist on sellise pidevalt areneva ja mitte stat-, staatilise aruteluga ja ma ei saanud seda öelda, mida ma tahtsin öelda enne, kui proua McInnes ütles äh, Äh, ja esimest korda ma jagan tema arvamust, see võib-olla šokeerib teid, aga ma tõesti tahaksin ka teada, mida komisjoni inimestel on selle kohta öelda, sest see on kõige tähtsam selleks, et jääks ellu see öö, äh, valdkond, mida mina esindan ja ka teised siin ja see on komplekssuse küsimus, mida Albert S mainis, ma ei ole ka õigusekspert, aga me teame kõik, mida me tahame saavutada. me tahame seda, et talunikud saaksid õiglase hinna oma toodete eest ja mida me peaksime siis tegema reeglites selleks, et seda saavutada. mina tahaksin, et oleks võimalik minna toidupoodi ja kui ma vaatan toote hinda, siis ma saan ka selgeks, kui palju läks talunikule ja kui ma ei ole selle hinnaga rahul, siis lähen teise poodi, et talunik saaks ikkagi õiglase hinna. ma tõesti tahan teada, et mida siis komisjon selle kohta ütleks ja ka meie eksperdid. suur tänu. ja nüüd saab äh, asedirektor põllumajanduse peadirektoraadist sõna ning siis vaatame, kuidas on äh, olukord konkurentsivõime peadirektoraadi esindajatega. ei, on meil siiski ainult põllumajanduse peadirektoraat esindatud. aitäh, esimees. kõigepealt administratiivse poole pealt äh, oleme me küll peadirektorad, aga komisjonil on siin alati üks hääl ja me koordineerime oma tööd sisemiselt. teeme seda ka selles küsimuses vägagi intensiivselt, nii et ma annaksin teile siis tagasisidet kõikide küsimuste kohta, mida siin tõstatati. kõigepealt küsimus, mille me esitame, ei ole see, kas me peaksime ohverdama konkurentsivõime äh, põllumajanduse nimel või vastupidi. küsimus, mis tuleb esitada, on see, kuidas saavutada tasakaal põllumajandussektorite huvide vahel, nii nagu see on ka äh, lepingutes kirjas ja konkurentsist tulenevate eeliste vahel ka selles valdkonnas Pole mitte mingit kahtlustki, et kohus on öelnud, et äh, põllumajandusreeglid on tähtsamad äh, kui konkurentsivõime lepingutes, aga samal ajal kohus ütles selgelt, et põllumajandus ei ole konkurentsivaba ala. ja see on tegelikult see, millest meie lähtume, sest me vaatame väga tõsiselt äh, seda kohtuotsust ja see peegeldab ka öö, äh, väga hästi neid sätteid, mis viimase kahekümne, kahekümne viie aasta jooksul on välja töötatud. omnibussi direktiivi mainiti siin paar korda ja nagu ka härra De Castrol oli ka minul võimalus aktiivselt osaleda kolmepoolsetel läbirääkimistel, kus töötati välja kompromiss. ma mäletan väga hästi et need arutelud olid tõesti väga intelligentsed ja lõpuks jõuti tulemusele, millega kõik osapooled olid mingil määral nõus ja rahul, isegi kui komisjon pidi hiljem tegema selle avalduse, et me oleksime tahtnud, et kogu, et kogu selle menetluse puhul enne oleks läbi viidud ka siis äh, mingi mõjude hinnang kõikide nende ettepanekute kohta. tulemuseks oli artikkel sada viiskümmend kaks, mille puhul me kõik teame, et see ei ole perfektselt kooskõlas artikli kakssada üheksa, aga see on täpselt see, mis juhtub õigusloomelises menetluses, sest see on spontaanne ja seal tõstatakse tõesti küsimusi, mida oleks olnud võimalik vältida, kui eelnevalt oleks läbi viidud põhjalik analüüs ja sellepärast on väga tähtis, et kui me hakkame neid arutelusid pidama, siis äh, need arutelud toimiksid, äh, toimuksid tõesti väga põhjalikul analüüsil. Äh, artikkel sada viiskümmend kaks jõustus esimesel jaanuaril kaks tuhat kaheksateist. praegu on oktoobrikuu, nii et ei ole möödunud isegi kümmet kuud ja meil ei ole tegelikult selle artikliga mitte mingeid kogemusi, meil ei ole ka mitte mingeid äh, kohtupraktikat ja olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Tantin. kõigepealt tõesti on tähtis koguda kogemusi ja teadmisi selle kohta, kuidas artikkel toimib, enne kui me hakkame seda uuesti muutma. sest on teatud eeliseid sellel artiklil. see on selgem kui kõik muu, mis meil oli varem ei ole vaja seal pöörduda mõne teise kohtu poole või vaadata teisi kohtuotsuseid. väga palju selgust on selle artikliga toodud ja see on täpselt see, mida ütles ka saadik Tanta. mainiksin ka üksikasjalikumaid küsimusi, mida siin tõstatati. uuringus tehti soovitus äh, viide artikli sada üks välja võtta. aga see on selle uue artikli üheks väga tähtsaks osaks, sest see toob väga selgelt välja, mis on selle sätte mõjud. me teame, et praegu on siis tegemist olukorraga, kus artikkel sada üks ei kehtiks. varem me seda ei teadnud ja kui me nüüd selle sätte välja võtame, siis tekib küsimus, miks õiguslooja ei taha seda seost väga selgelt välja tuua vastavalt artiklile kakssada kuus, kus öeldakse, et konkurentsireeglid kehtivad ka põllumajandussektoris. aga jällegi olen nõus sellega, mida ütles härra Dante, oleks hea praegu hakata sellega tegelema. artikkel kakssada üheksa, seda mainiti siin. jällegi minu arvates ei ole praegu õige aeg hakata seda arutama. kui seda tehakse, siis jällegi on meil vaja tõesti kõigepealt põhjalikult äh, analüüsida artikleid sada viiskümmend ja kakssada üheksa, mida siiamaani ei ole tehtud. minu teada komisjon ei ole ka palunud ühtegi tõlgendust äh, nendele sätetele, mis lisati artiklile kakssada üheksa ja võiks eeldada, et me ootame, enne kui hakatakse neid tõlgendusi tegema ja enne kui järeldatakse, et see artikkel tuleb ümber va-, üle vaadata. tehti ettepanek kustutada see hinnakokkulepete klausel artiklist kakssada üheksa. praegu ei ole vaja hakata siin tõlgenduse üksikasjadesse minema, aga ma pole päris kindel, kas seal on üldse äh, Eh, hinnakokkulepete klausel. mis on siin keelatud, on see, et pannakse paika kohu, kohustus eh, nõuda samasugust hinda. ma ei tea, kas seda on võimalik tõlgendada kui hinnakokkulepete klauslit. Eh, nii et ma arvan, et seda tuleb arutada enne, kui me hakkame neid raskeid õiguslikke läbirääkimisi selle sätte üle pidama kui me äh, räägime nendest äh, ebaõiglastest kaubanduspraktikatest, siis siin tõesti tuleb tulla nende argumentide juurde, mida uuringus öeldi. Äh, me oleme neid argumente juba siin mitu korda välja toonud, ebaõiglane on ebaõiglane just sellepärast kogu see operaatorite tegevusala peaks olema kaasatud. me oleme seda arutanud ka erikomisjonis ja saanud ka komisjoni õiguslikult teenistuselt äh, arvamuse, et kohaldusala äh, laiendamine oleks ikkagi kooskõlas äh, lepingu artikli kolmkümmend neli lõige kahega. me, see oleks riskantne ja me ei tohiks vastu võtta siis Äh, artikleid, mis kohus võib siis paari kuu pärast tühiseks muuta. siis lähimuspõhimõte ja proportsionaalsuse põhimõte. lähimuspõhimõte sellepärast, et me leiame, et olukorras, kus kahekümnes liikmesriigis on seadused olemas, ei ole väga hea mõte äh, teatud äh, aspektidest mööda minema, vaid me peaksime tõesti lähtuma miinimumharmoniseerimisest Euroopa Liidu tasandil, selleks et edasi arendada seda, mis on juba paigas ja proportsionaalsus tähendab seda, et me ei peaks hakkama tegelema olukordadega, kus ei ole vaja selliseid määruseid, kus räägitakse suurte eh, hulgimüüjate ja hargmaiste ettevõtjate suhetest. ma arvan, et äh, tõsi on seal kuskil vahepeal. me siin tõime sisse viite VKE-dele ja kes teab, võib-olla on ka veel võimalusi siin piire tõmmata. tegelesime väga põhjalikult ka äh, pakkujatega, sest meil ei ole siin mingit ühte tüüpi gruppi liitusid ja nad äh, tegutsevad väga erinevalt ja ma tõesti ei, ei usu, et me peaksime need ära keelama, aga me peaksime vaatama, kas selleks, et talunikke kaitsta, on vaja just rahvusvahelisel ta-, tasandil hakata nende äh, suurte pakkujate vastu võitlema aga seda tasub kohe kindlasti arutada. ja siis lõpetuseks härra Rope tõstatas küsimuse, miks meil on nii suured hinnaerinevused toodetel. see sõltub väga palju olukorrast turul. küsimus on selles, kas turul on ülejääk või puudujääk. kui on ülejääk, siis hind tundub olevat madalam eh, ja kõrgem kui nõudlus on suur, see puudutab alati erinevaid piirkondi ja nagu te ise ka väga selgelt ütlesite, erinevused on suured teatud liikmesriikides. tootjaorganisatsioonide kooperatiivid äh, on olemas ja nende ja levinud teisel äh, piirkonnad ja teised riigid on sellised, kus äh, talunikud ei soovi nendega liituda, nii et selleks, et seda kokku võtta, ma arvan, et äh, meil olid viljakad arutelud äh, ja tulemus oli väga hea omnibuse määruse puhul ja praegusel hetkel ma tõesti ei näe, et meil oleks paika pandud vundament äh, selleks, et tulla selle kõige juurde uuesti tagasi. talunikel on nüüd piisavalt kindlust tagatud ja kogu selle paketi lahtiarutamine võib tõesti see, hoopis selle ebakindluse ja selgus äh, uuesti ära kaotada kõik see, mis siis saavutati aastal kaks tuhat seitseteist. aga me oleme valmis seda ka edaspidi teiega arutama. ja lõppude lõpus kõik sõltub äh, parlamendist, parlament äh, paneb ise paika oma arvamuse selle kohta, mis on teie muudatusettepanekud, aga mina soovitaksin teil palli madalal hoida, aitäh. Dyskusja jest ciekawa, aczkolwiek temat väga huvitav arutelu ja teema on samas väga keeruline. sellist lahendust, mis kõiki rahuldaks, tundub, et ei eksisteerigi. meil on nüüd kümme minutit veel sõnavõtjatele. tahaksin teha omalt poolt mõne üldisemat laadi kommentaari. artikkel kolmkümmend üheksa, mis on äh, ÜPP sammas, oli aastakümneid seotud hinnapoliitikaga ja seal viidati kahele majandusüksusele, äh, talunikud, põllumajandustootjad, et neil oleks äh, sobiv sissetulek ja tarbijad, et nendel oleksid jällegi sobivad hinnad. ja viiekümne seitsmenda aasta määrusega püüti vaadata selle ahela mõlemat poolt, aga ei ole üllatav, et äh, paljud aastakümnete poliitika äh, keskendus sellele, et äh, ülejäägi korral oli madalaim hind ja puuduse korral kõrgeim hind. arvestades, et hinna, hinnastamispoliitika tegelikult kukkus läbi ja samas sellega paradoksaalsel kombel tunnustati äh, hinnapoliitikat ja turujõud on tasakaalust väljas see Ameerika seadus üheksakümne teisest aastast ähm, tegelikult äh, see võimaldab tootjaorganisatsioonidel hindu samuti sätestada. jaa leidaks, et põllumajandusel on tarvis seda reeglit ja veel üks asi, millele tahtsin teie tähelepanu pöörata, võib-olla see tundub liiga tehniline, aga igal juhul tuleb seda mainida NDV lahendis põhinevalt selle, mis oli enne Omnibusse määrust. kohus leidis, et tootja organisatsioonid võivad teha otsuseid, mis piiravad tootmist, sest äh, see langes nende pädevuste alla, mida peeti sobivaks nendele organisatsioonidele, nüüd aga pärast äh, Omnibust selle sama tegevuse suhtes kehtib sama regulatsioon nagu hindade määramise suhtes seadusandlus on tegelikult astunud pigem sammu tagasi kui edasi. ja varem said organisatsioonid teha seda väga lihtsalt ja Euroopa Kohus tunnustas seda, aga nüüd on võimalik äh, teha seda vaid äh, lisakriteeriumide raames, mis on sätestatud üks viis kahega ja mm, varem kohus ütles, et ÜP ähm, oli äh, erand konkurentsist, aga nüüd ÜPP raames me ütleme, et äh, see on erand üks viis kahest, mis tähendab, et äh, konkurentsi piiramine ja samas artikkel nelikümmend üks ütleb, et ÜPP on primaarne äh, ja süsteem, mis on üles ehitatud, võimaldab organisatsioonidel rea-, reageerida ka muutuva paradigma raames. ja aga loomulikult poliitilised otsused on ka seadusandja teha. Euh, oui, étant totalement d'accord avec, avec ces remarques. olen täiesti nõus nende kommentaaridega, ma tahaksin ka omalt poolt üldisemalt öelda, et äh, jah, loomulikult meie läheneme asjale juristi pilgu läbi ja ma võib-olla ei saanud aru küsimusest, aga artikkel sada viiskümmend kaks ja artikkel kakssada üheksa, nende osas tuleb artikkel äh, kaks tuhat üheksa osas tuleb seda täpsustada, aga see kuidagi ei mõjuta saja viiekümne kahe tõlgendamist. Äh, ja siis äh, tõstatasite veel küsimuse, et konkurents me rääkisime õigusest konkurentsi, konkurentsile ja konkurentsieeskirjadele ja tegelikult ähm, meil on kaks erinevat suurt poliitikat, ühine põllumajanduspoliitika ning äh, konkurentsipoliitika, mis äh, väljendub konkurentsieeskirjade kaudu ja äh, see on toonud kaasa tohutu ostujõud, tohutu filiaalide kontsentratsiooni ja sellest tulenevalt konkurentsiõigus peaks kons-, kontrollima just nimelt kontsentratsioon, kontsentreerumist ning äh, tavaliselt äh, peaks need erinevad poliitikad omavahel koos toimima, need peaksid olema omavahel seostatud, äh, peaks olema tagatud see, et ühtse põllumajanduspoliitika ning konkurentsipoliitika vahel ei oleks vastuolusid, seda tuleb arvesse võtta ja mis puudutab ebaõiglasi kaubandustavasid, siis meie ettepanekus me ei tahaks ebaõiglaste kaubandustavade sätteid rakendada kõikidele õigusobjektidele, aga tahaksime kõiki tarnijaid, kõiki tarnijaid hõlmata sellega ja direktiivi ähm, eelnõus on tarnijateks põllumajandustootjad. Euroopa liidud ja kõik süsteemid teavad, et võideldakse rikkumiste vastu, nii-öelda halva tahte vastu ja tavaliselt äh, järgneb sellisele käitumisele sanktsioon. direktiivis peame mõtlema, et kui tõhus see direktiiv äh, saab olla, äh, see ei tohi kaasa tuua endaga struktuurilist ebaselgust ning kahjulikult mõjutada kontsentratsiooni tendentsi, mida on näha nii jaotustasandil kui ka mujal tarneahelas kokkulepped suurte äh, müügiettevõtetega ja nii edasi ja nii edasi, need suruvad samuti hinnad alla. aitäh. W ten sposób wyczerpaliśmy listę mówców. Sellega on nüüd sõnavõtjate nimekiri ammendunud. meie liikmed, komisjoni liikmed, eksperdid, kõik on sõna saanud ja lõpetaksin tänase koosoleku. ma olen kindel, et selle teema juurde tuleme veel ka uuesti tagasi aga tuleb meeles pidada, et me arutasime praegu õiguslikke sätteid. aitäh, homme kell üheksa hääletamine, palun ärge unustage oma kaarte. ilusat õhtut!